Right, everybody. kallid kolleegid, tulemas on nüüd siis hääletused, palun pange oma hääletuskaardid ka masinatesse, sellepärast et eks meil tuleb midagi ka kontrollida kindlasti. no, Adolfo yes,. You can't, I am about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, right, we'll, we'll kõigepealt kontrollime, kontrollhääletus, nii et äh, andke teada, kas teile teie pinginaaber meeldib või mitte täna no.. You want a secret ballot? You want a no, not here, not here. tahate salajast hääletust selle kohta? We, okay, let's test the secret ballot. Okay, let's test the secret right. ballot. Okay, we test. hea küll, salajaselt hääletame siis, vaatame, kas teile meeldib teie pinginaaber või mitte Has everybody voted? I know you haven't, so. jõudsite ära hääletada, tegelikult ma küsin asjatult, sest ma tean ju, et ei ole jõudnud. nii et palun hääletage, pange ma-, kaardid masinasse, viis tükki veel võiks nuppu vajutada. We are waiting for Astrid. Astrid Lullingut veel ootame siin, jah. okei okay., okei okay,, everybody has voted, but we now kõik on jõudnud hääletada, aga üks on üle nüüd. kolmkümmend kuus inimest arvavad, et nende piginaaber on päris tore, kolm arvavad, et mitte ja neli on erapooletul seisukohal selles küsimuses. Right, so now we come on to aga nüüd siis eh, juba hääletused ähm, Theodor Dumitru Stolojani raport finantskonglomeraatide kohta, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. ei saa aru. hääletus on suletud. aga nüüd on küll selge, kummaline muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuri üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu, era-, ei, vabandab äh, proua esinejani ja me saame võtta plokis ku-, üksteist kuni kuusteist poolt, vastu, erapooletud. Need on vastu võetud pöörame lehte, seitseteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud äh, nüüd plokis kaheksateist kuni kakskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud. vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kolm, ei siiski, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kolm, mis aga langeb ära, nagu ka sada neli, seega siis kohe kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, siiski plokis kolmkümmend üks kuni kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Jüri arvamus kaks poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud kon-, tundub, et tagasi lükatud, kui kontrollime igaks juhuks sada kaksteist. kaks on üle. rahvaparteis kaks tükki üle, nii palun, et isegi kolm, nii et võtke palun oma kaardid välja. asendusliikmed, palun võtke ära kaardid hea küll, nüüd on korras. vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. on see ikka nii, kontrollime igaks juhuks saja kolmeteistkümnendat veel kord. olete jõudnud hääletada, siis sulgeme hääletuse ja see langeb, äh, vabandust, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud. kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. tõstke palun käsi vastu, erapooletud. palun hääletage. kontrollime nüüd kolmekümne seitsmendat. olete jõudnud hääletada, siis sulgeme hääletuse ja see on vastu võetud niisiis nüüd kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kui ma nüüd käsi siin loeksin, kallid kolleegid, siis me ei saaks üldse mitte midagi aru. nii et ärge näidake mulle siin pöidlaid, vaid tõstke käsi, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli nüüd poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus on tagasi võetud, seega siis nüüd sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa. kes kontrolli pro-, soovis? mis asja te tahate kontrollida? sada kahekümne seitsmendat, sada kakskümmend seitse, hea küll kas kõik jõudsid hääletada, hääletus on suletud? ja mulle tundub, et see vist võeti vastu või? kuidas teile tundub? suur tänu, kallid kolleegid. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt siiski nelikümmend üheksa kuni viiskümmend üks plokis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis kuni viiskümmend seitse plokis, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa kuni kuuskümmend neli plokis, poolt, vastu, erapooletud kõik on vastu võetud, nüüd sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis kuni seitsekümmend kuus plokis, pluss juuri kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis muudatusettepanek sada kolmkümmend viis mis on leheküljel neliteist, vähemalt minu versioonis poolt, vastu ja erapooletud. vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa kuni kaheksakümmend kolm ja muudatused kaks ja kolm plokis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis muudatusettepanek neli poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kaheksakümmend seitse suulise muudatusettepaneku, millega, muudatusettepanekuga, millega on esitanud härra Skinner, ma eeldan, et keegi sellele suulisele muudatusettepanekule vastu ei ole, sellisel juhul hääletame sellega koos poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd elektrooniliselt hääletame sel muud teksti osas muudetud kujul, kes on poolt, palun vajutage nuppudele. jõudsite hääletada. sellega sulgeme hääletuse. nelikümmend kaks poolt ja keegi vastu ei ole. ja seadusandlik resolutsioon hääletage palun, kolleegid. kaks veel. üks veel. jõudsite hääletada neljakümne kolme poolthäälega vastu võetud. suurepärane, mitte keegi ei ole vastu ega jää ka erapooletuks. Where is it? Trial of announcement. Yes, yes, sorry. Right, quick. I'm sorry. Quick, quick, quick, quick. Yeah.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 praegu finantskonglomeraatide raportööri üle ja raportöör on teatanud, et ta soovib läbirääkimisi alustada selleks, et saada esimesel lugemisel kokkulepe, mis on ka tegelikult üks selle komisjoni prioriteete ja vastavalt läbirääkimiste mandaadile see raporti projekt Äh, ja siis on meil ka läbirääkijad, kuhu on kaasatud siis komisjoni esimees, raportöörid ja variraportöörid ja mitte keegi pole selle vastu. seetõttu jätkame protseduuri. see on äh, komisjoni otsus ehk et me üritame jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele. oleme me seda alati teinud üht või teistmoodi, mitte alati küll nii ametlikult. suur tänu ja nüüd läheme päevakorrapunkti number üheksa juurde. kas mul on ka hääletusnimekiri, küsib proua esimees. on veel üks teadaanne teil enne. tuleb teile kõigile teada anda, et täna on viimane majanduskomisjoni viimane koosolek Sonja Full meile pärast pikki aastaid tööd ja ta läheb edasi äh, kaasotsustusüksusesse äh, esimesest aprillist ja täname teda tehtud töö eest. Sonja istub seal. suur tänu, Sonja. mõni teinekord katsume ta tagasi meie komisjoni näpata nüüd järgmine raport, milleks on Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks, Sirba Peedikäineni raport. olete te valmis? kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek E, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kas see on kõik? jah. mul on vähemalt neli erinevat halli tooni, sellepärast ei saanud aru, nüüd muudetud kujul teksti üle hääletus, hääletus on alanud. hääletus on peaaegu alanud hääletage. suur tänu, hääletus on lõppenud. ja nelikümmend kaks poolt, kaks vastu. hästi tehtud, Sirpa, suur tänu. Secret ballot. We start with Verena and then Montalvo and then we... Right. So it's just... Okay. So now we're moving on to the votes on nüüd läheme edasi hääletustega, millega nimetatakse ametisse tegevdirektorid Euroopa järelevalveasutustele, kõigepealt ESMA, siis EIOPA ja siis EBA. see on see järjekord, mis järjekorras meil toimus ka kuulamine, tegemist on salajase hääletusega. Te hääletate pluss, kui olete kandidaadi poolt ja miinus, kui te olete tema vastu ja vastavalt hääletuse tulemusele anname me soovituse täiskogule, see on siis vastavalt kas positiivne või negatiivne. Werner, palun, kas oled nõus? hääletus on alanud. kõigepealt äh, proua Verena Ross. kas me kõigepealt, millest me hääletame, kas ESMA või mis? For... me hääletame nüüd ESMA-t ja Verena Rossi. ESMA Esma ja Verena Ross. proua esinaine, kas Rahvaparteid on piisavalt kohal, on meil piisavalt hääli koos? sobib jah no.? Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? kas te hääletate, hääletus on lõppenud. ja tulemus on kolmkümmend kuus poolt, kuus vastu, neli erapooletut. seega meie soovitus täiskogule on kinnitada see kandidatuur. ja nüüd läheme järgmise hääletuse juurde. Carlos Montalvo, kes on nimetatud tegevdirektori kandidaadiks EIOPA-le ja hääletus on alanud. Uh, we've got too many EPP. meil on nüüd Rahvaparteid kaks liiget üle, nii et palun võtke kaart välja, kaks inimest, üks, kaks asendusliikmetest, üks on ikka veel üle. kas need kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, neli vastu, seitse erapooletut. ja jällegi kinnitame kandidatuuri soovitame teda täiskogule. ja viimane hääletus on Adam Farkas ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevdirektori kandidatuur ning hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, neli vastu, kolm erapooletut ka tema saab positiivse soovituse. suur tänu teile! Right. Hello everybody, I'm, I'm, we, we've got ourselves ahead of time. me oleme nüüd ajast ees ja variraportöör, kelleks on Pervanš Perez, on tööhõivekomisjonis ja ma tunnen talle kaasa, sellepärast et on väga raske juhtida koosolekut, kui mitu koosolekut korraga toimuvad, nii et meil on nüüd veerandtunnine paus, enne kui me saame hakata rääkima äh, Eh, rääkida edasi siis järgmisest päevakorrapunktist. Right, thank you for that. suur tänu, kallid kolleegid, selle väikese pausi eest. Pervanš Peres on ka kohale jõudnud. nii et saame siis kinni pidada ettenähtud äh, kellaaegadest. järgmisena siis arutelul äh, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv investeeringute tagamise skeemide kohta. raportööriks on siin Olle Schmidt. aga enne kui me alustame, ütleksin omalt poolt, et tegemist on ühe sellise dokumendiga, Äh, mis on seotud äh, rahvasaadikute äh, korruptsiooniskandaaliga, mida ajakirjandus on viimastel päevadel kajastanud, seda meie komisjon ja parlament võtab väga tõsiselt ning kogu see asi on praegu siis juurdluse all. Ehm, vahepealsel ajal oleme me kõik muudatusettepanekud üle vaadanud ning ükski ehm, süüdistustes esitatud isik ei ole muudatusettepanekuid esitanud ning nagu ikka, võtame me kõik muudatusettepanekud siis ehm, arutelule. nii et eh, nii palju siis asjade seisust praegu. see on siis eh, minu kui esimehe avaldus teile raportöör palus nimelt, et ta tahaks, et ma sellise avalduse siin teeksin. rohkem uudiseid selle kohta praegu siis ühesõnaga ei ole. Jean-Paul Cosses, palun sõna. proua esinaine ma ei tahaks sellest küsimusest liialt äh, rääkida, see puudutab tervet parlamenti, kuid meie kohustus on siiski väga selgelt äh, siin ka teatav äh, pedagoogika, pedagoogiline analüüs teha. nimelt ajakirjandusest jääb mulle mulje, et see muudatusettepanek on juba direktiivi tekstis, see info on muidugi täiesti vale ja ausalt öeldes ei saa aru, miks räägitakse sellisteist asju kui äh, tõesti need asjad nii olid, äh, siis loomulikult äh, tuleks antud saadikud karistada ja me peame nende tagajärgedega tegelema, aga olgem, ärgem olgem ka paranoilised. mina ütlen avalikult välja, et kui on muudatusettepanekuid, mis liiguvad minu suunas ja mis on ilusti kirjutatud, siis ma ei saa üldse aru, miks ma peaksin neid halvemaks kirjutama kokku, nii et äh, tuleb selgitada seda, et kui mõni rahvasaadik muudatusettepaneku esitab, siis see peab kõi-, kindlasti läbima tema poliitilise fraktsiooni sõprade sõela, kas nad on sellega nõus või mitte, pärast seda tuleb kollektiivne töö selles osas, kas see pannakse hääletusele või ei, ja ei ole sellist äh, asja, nagu kirjas on äh, Äh, ajalehtedes, et justkui ei olekski vahepealset aega muudatusettepaneku esitamise ja direktiivi hääletamise vahel, see on täiesti ebaloogiline. Äh, me peame kindlasti kaitsma oma parlamendi tööd, need süüdistused tuleb võtta küll tõsiselt, aga mina olen kuus aastat olnud rahvasaadik ja mitte keegi pole minu poole pöördunud ega ka minu assistentide poole muudatusettepanekute esitamise sooviga. see on täiesti õige, kuid loomulikult pettureid tuleb karistada aga siiski meie peame selgitama seda, milline meie töö on, kuidas muudatusettepanekuid käsitletakse, kuidas nad jõuavad teksti ja nii edasi. ja üsna tihti eh, muudatusettepanekud on juba ju kompromissettepanekud, eh, seda teevad kas variraportöörid või raportöörid, kes need heaks kiidavad, see on kindlasti väga oluline küsimus, mis tuleb eh, sisse panna ja kõik sellised populistlikud avaldused tuleb lämmatada eoses suur tänu, Jean-Paul, sul on ilmselt õigus äh, ja ausalt öeldes mulle tundub see üsna suur raha raiskamine kellelegi maksta muudatusettepaneku esitamise äh, ja loomulikult muudatusettepaneku esitamine ei tähenda seda, et teisi muudatusettepanekuid enam ei esitata. teatud äh, võib-olla parlamentides see võib olla võimalik, aga, aga Sven Kiigolt. jah, väga lühidalt suur tänu, et te võtate seda, neid süüdistusi väga tõsiselt, suur tänu, et te selgitusi jagate, suur tänu ka härra Koses teie märkuste eest, kuid tahaksin omalt poolt öelda ainult nii palju, et ma olen väga-väga mures, nagu ma aru saan, kolmest süüdistatust üks pole veel tagasi astunud ja on endiselt meie koja liige, ma tahaksin teada, kas see on tõsi või mitte, vähemalt niimoodi ma saan ajakirjandusest praegu aru, ja teiseks tekitab mulle muret ka see, et äh, see, kes härra Strasseri asemele asub, on samuti omal ajal olnud äh, lobifirma eesotsas ja on samuti pakkunud oma teenuseid niimoodi, nagu minu meelest parlamendisaadikule kohane ei ole. ta on äh, sellega seotud veebilehekülje juba tänaseks maha võtnud, aga minul on selle veebilehekülje koopiad oma veebileheküljel, nii et palun vaadake seda ja ma paluksin, et kõik fraktsioonid kontrolliksid selle asja siiski üle, nii et, et vaadake ikka järgi, et kas üks lobist ei vahetatud nüüd teise vastu. suur tänu! selle asjaga tegeletakse, sellega tegeleb läbipaistvuse eest vastutav asepresident Diana Wallis ja seega need küsimused kindlasti tuleks edastada temale ja ma kavatsen oma komisjoni liikmeid hoida kursis siis igasuguste arengutega. nagu ma ütlesin, meie kontrollime nii palju, kui on võimalik kontrollida, aga tundus äh, tõesti kohane, et äh, me teeme seda kindlasti nende muudatusettepanekute puhul, mis on esitatud sellesse konkreetsesse raportisse. ülejäänud küsimused palun edastage asepresidendile. jah, laekurina tahaksin ma öelda, et parlamendi juhatus räägib sellest homme ja tuleb kindlasti ära oodata, mida arvab äh, parlamendi juhatus siis oma homsel kohtumisel, ei ole mõtet seda asja hakata lahkama siin. Right, where... proua Lulling, teil on täiesti õigus ja sellepärast ma oma lühikese tulemus äh,, äh avalduse ka tegin, sellepärast et äh, puudutab see ju tegelikult otseselt siiski meie komisjoni tööd äh, nii et äh, nüüd on siis äh, asjad nii äh, selgelt välja öeldud, kõik info on jagatud ja nüüd Olle Schmidt saate sõna selleks, et muudatusettepanekuid siis meile tutvustada. suur tänu, proua esinaine. suur tänu teile ka selle sissejuhatava avalduse eest, mina raportöörina olen keskendunud kolmele peamisele eesmärgile seoses selle raporti projektiga, need on tarbijakaitse suurendamine kaitse ulatuse suurendamise teel. teiseks, Euroopa ühtse finantsteenuste turu täiustamine äh, Euroopa Liidus on vajalik ja kolmandaks, minu eesmärgiks oli investori kaitseskeemide pikaajaliste tugevate rahastamispõhimõtete koostamine ja on mitmeid erinevaid asjaolusid, millele tuleb meil tähelepanu pöörata. me peame Äh, esiteks äh, ulatust laiendama, teiseks äh, rahastamise mehhanismi põhimõtted, siis kolmandaks määram-, tasa, tase, finantseerimistase ja laenumehhanism liikmesriikides. mis puudutab ulatust, siis nii palju, kui mina aru saan, siis hüvitismäära ühtlustamise osas peaks see hõlmama pettust, väär, Äh, tegusid, äh, sellega seoses on muudatusettepanekud äh, kuuskümmend üks, viiskümmend neli ja proua Peresi muudatusettepanekud, ta teeb mitmesuguseid muudatusettepanekuid, ka näiteks viiskümmend kuus investeerimisfondide kohta, kõik investeerimisfondid peaksid olema ühenduses kindlustusettevõttega leian, et selline muudatusettepanek on väga huvitav, see mõte on huvitav aga minu seisukohast lähenedes äh, muudaks see kogu süsteemi põhimõtteliselt, tegemist on väga julge mõttega, tuleb öelda, kuid äh, võib-olla siiski proua Peres, äh, võiksite pisut täpsemalt selgitada seda, seda mõtet meile ja pisut põhjalikumalt. mina toetan näiteks kindlustusi hüvitismäärade osas, mis täiendaks praegust süsteemi, vabatahtlikku kindlustussüsteemi, komisjon võib-olla võiks läbi viia mõjuhinnangu selles osas ja esitada Euroopa Parlamendile raporti sellise vabatahtliku süsteemi võimalikkuse kohta. proua Peres soovib kaasata ka äh, mikroettevõtteid, äh, vabaühendusi ähm, ja kohalike ametivõime, need on muudatusettepanekud kakskümmend kaks ja kuuskümmend üks äh, ja kõiki investeerimisfonde. mina isiklikult leian, et need muudatusettepanekud on juba tegelikult hõlmatud. ja siis vägagi kerglik küsimus, väga raske küsimus, ussid kaasamine muudatusettepanekutesse selle kohta on mitmesuguseid muudatusettepanekuid, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja vägagi laiaulatusliku küsimusega. mis puudutab hüvitise määra, siis olen nõus komisjoniga, et me tahaksime täielikku ühtlustamist, et meil oleks ühtne Euroopa turg, kus kõikides riikides oleks seesama kaitsetase. me teame, oleme tuttavad oma varasemate probleemidega mul on tunne, vaadates muudatusettepanekuid, et äh, vähemalt äh, praegusel hetkel äh, enamik meist toetab hüvitismäära taseme tõstmist. komisjoni ettepanek oleks kuni sada tuhat eurot muudatusettepanek kaheksakümmend üks proua Peereselt näiteks ja kaheksakümmend kaks härra Klotelt. on sellekohased ja ma toetan neid. ja kolmandaks, mis puudutab rahastamismehhanismi ja selle põhimõtteid, siis äh, komisjon on ettepaneku teinud äh, eksante rahastamise kohta Briti kolleegid siin, äh, Vicky Ford ja ka teie, proua esinaine, teete ettepaneku, et meil võiks olla nii ekspost kui eksante ja Äh, rahastamine ja selle kombinatsioon, Phoenixi juhtum ja Grossis juhtum äh, Saksamaal on näidanud vajadust eks ante rahastamise järele, aga eks post ja eks ante rahastamise äh, vahel õige tasakaalu leidmine võib olla päris keeruline. lõpetuseks tahaksin mõelda, et seetõttu ma sellekohaseid muudatusettepanekuid ei toeta, kuid olen siiski valmis nende asjade üle edasi arutlema ja nagu me teame, jätkuvad arutelud sel teemal ka nõukogus siis äh, rahastamise kulu peavad katma investorid äh, ja äh, seetõttu tuleb panna paika ka õiglane tase investorite jaoks ja osamaksete tase. me peame kõik, me ei tohi unustada, et see on tegelikult investorite jaoks üsnagi koormav kohustus ja ka finantsturu jaoks. käisin just Ateenas kus kohtusin äh, mitmete ministritega ja ka finantssektori esindajatega, ka väikeste keskmise suurusega ettevõtetega, kes tunnevad äh, muret selle pärast, et äh, me ettevõtetele liigset koormust ette näeme ja muudame majanduslangusest väljatuleku nende jaoks äh, veel keerulisemaks. minu ettepanekuks äh, oleks äh, null koma kolm protsenti praegusel hetkel Rahvapartei liikmed nagu muudatusettepanekus sada näiteks oleks madandada seda rahastamise taset null koma viielt null koma ühele protsendile. ja loomulikult nende küsimuste üle võime ka veel arutleda. nagu ütlesin, minu meelest on õige tasakaalu saavutamine äärmiselt oluline. ja me peame hindama ka meie meetmete tagajärgi. ja neljandaks, laenumehhanism, ettepanek laenumehhanismi kohta on solidaarsusmehhanism liikmesriikide vahel ja seetõttu üsnagi teretulnud proua Peeres muudatusettepanek sada nelikümmend neli kustutakse laenumehhanismi ja teeb uue ettepaneku Euroopa fondi moodustamise kohta. sellest fondist võiksid kindlustusettevõtted siis raha laenata. see on seotud minu varasemate kommentaaridega ja proua Peres ütleksin teile, et täpsustage pisut oma mõtteid ka selles osas. ettepanek oleks, et kõik kindlustusettevõtted oma preemiumitest viis protsenti paneksid Euroopa Kindlustusfondi ja ma arvan, et praeguses, praegusel hetkel selline lähenemine valmistaks mulle pisut muret. ma ei kujuta ette, kuidas selline tohutu fond tulevikus toimima hakkaks muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus äh, paneb ette, et äh, liikmesriigid peaksid üksteiselt äh, kümne aasta jooksul saama laenata, laenu võtta üksteiselt kümne aasta jooksul, minu ettepanek oleks rakendada viie periood, viieaastast perioodi, see on Kiigeli ettepanekud, sada seitse, sada kaheksa toetan, ka Mali muudatusettepanek sada viiskümmend kaheksa, ka seda toetan. ja lõpetuseks ütleksin, et et meie komisjoni sekretäriaadi suurepärase meeskonna abiga ja ka kasutades ära minu enda oskusi, minu oma assistentide oskusi, ja tehes koostööd Ungari eesistujaga ja ka loomulikult komisjoni esindajatega oleme püüdnud äh, jõuda kompromissideni, jätkame seda tööd äh, järgnevatel nädalatel. Teie hulgas on kindlasti neid, kes äh, leiavad, et olen alati rünnaku valmis liberaal. tõsi, mõnikord see nii ka on, kuid äh, mõnikord on minu lähenemine ka kaunikesti mõistlik. olen valmis äh, kuulama ka teiste arvamusi, eks see ole ka üks osa liberalistlikust maailmavaatest. ja ma arvan, et äh, ega meie ühise kokkuleppele jõudmise protsess ei olegi nii keeruline, võib-olla meie suurimad probleemid ja tüliõunad ei äh, kuulugi meie komisjoni pädevusse äh, ja võib-olla ei ole need tüliõunad ka peidus komisjoni rüpes, äh, ma ei hakkaks siin täpsemalt rääkima, kus need siis on, aga aga loodame, et lõpptulemuseks on hea raport, mida toetab suur osa meie komisjoni liikmetest, töö on juba alanud ja me jätkame läbirääkimisi, aga lähipäevil teiega kindlasti võetakse ühendust. suur tänu, Pablo! Gracias, señora Eh, presidenta, gracias al... suur tänu, proua esinaine. ja tahaksin ka tänada raportööri oma koostöövalmiduse eest, oma avatus, tema avatuse eest. minus pole kahtluse vär-, varjugi, et härra Schmidt on äärmiselt mõistlik mees Äh, on tõstatanud mitmeid erinevaid küsimusi, kuid olen nõus äh, suuremas, suures osas raportööriga, äh, et see protsess ei muutu liiga pikalevenivaks. me peame vältima aga ka oma seadusandlike meetmete kahekordistamise ohtu äh, ja kordamise ohtu ja me peame kandma hoolt selle eest, et toimub ka meie dokumentide meetmete ülevaatamine ja kui huvisid ei ole piisavalt arvesse võetud, siis äh, me saame asju üle vaadata. aga mis puudutab äh, siis ulatuse hüvitise määra, siis sada tuhat oleks mõistlik minu meelest äh, meil oleks vaja par-, suuremat ühtlustamist ja kõiges, mis puudutab Euroopa seadusandlust äh, ja õigusraamistikku, äh, siis me peame ühtlustama tingimusi, mida pole veel ühtlustatud, see on möödapääsmatu. me ei saa leppida sellega, et riigid riikide hüvitismäär on madalam, kui me, me ise tahame muidu kõrgemaid näha organisatsioonide poolt ja null koma üks protsent ähm, varadest, äh, see on mõistlik igal juhul, pidades ähm, silmas äh, võimalikke asjaolusid. null koma üks protsenti on meile vastuvõetav lähenemine. mis puudutab ajakava, siis ma arvan, et me peaksime komisjoni kümne aasta juurde püsima jääma rahastamise osas ja äh, hüvitismäära suurendamine samas äh, suuremal määral. Äh, kümne aastat minu meelest on mõistlik periood. mis puudutab laenumehhanismi, siis jällegi olen ma siin raportööridega nõus, raportööriga nõus, ma arvan, et me liigume õiges suunas ühtlustatud äh, turu suunas ühtlustamine lähenemisena mulle sobib, kuid olen nõus ka härra Schmidtiga, et äh, tuleks rakendada viieprotsendilist piirmäära. ja enne sajaprotsendilise rahastamise tagamist äh, ei tohiks laenusmehhanismi algatada ähm, ja äh, muudatusettepanekud äh, tagatiste kohta on äh, vajalikud nii, et me saaksime makseid hüvitada ilma igasuguste probleemideta või puudujääke hüvitada ilma igasuguste probleemideta. ja siis rahastamine erinevate rühmade puhul, investeeringud, mis on seotud mis otseselt või kaudselt on seotud äh, terroristlike rühmituste rahastamisega, ei saa mingisugust hüvitist. Äh, see on äärmiselt oluline äh, punkt, äärmiselt oluline asjaolu on riike, kes endiselt terroristlike liikumiste tegevuse all kannatavad, nagu näiteks ka minu koduriik. suur tänu ja Prevanche, palun! suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka, et et äh, pidasite kinno meie, kinni meie tänase kohtumise kellaaegadest. enne kui me esitasime alternatiivse kohtumise, äh, ettepaneku tahaksin äh, ma siiski natukene panna asjad konteksti ja et kuidas meie sellele tekstile lähenemis, lähenesime. tegemist on ühe tõesti nurgakivi dokumendiga, kus osalt poolt on meil finantsinstrumentide turgude tekst, USIT tekst ning tekst äh, siis äh, pangatagatiste osas ning praegu finantsturgudel üritame me leida siis äh, koherentsust äh, hoiuste osas äh, ja samas, et oleks võimalik äh, kuidagi sildasid nende tekstide vahel luua, sellepärast et investorite jaoks on see täielik õudusunenägu. ja selle tekstiga ongi meil üks suur probleem, nimelt me täpselt ei tea, kuidas harmoneerida need tagatissummad, kuidas seda harmoneerida hoiuste kar-, äh, tagatiste süste-, äh, süsteemiga, mul on väga hea meel veel enne, et äh, meie raportöör võttis arvesse kõik märkused, mida on tehtud ja selleks, et tõstetakse saja tuhande euroni hoiuste piirmäär, mis on tagatud, see on väga hea ettepanek, sest see annab meile võimaluse eurooplastel valida, kuhu nad oma hoiused säästule panevad ja tagab kindlasti investeeringud turgudele, nii et suur tänu raportöörile, see on väga suur samm edasi eh, suurema ühtsuse teemal. kuid nüüd, eh, mis puudutab eh, investeeringute tagatist, siis siin on meil jällegi väga suur raskus. kui meil on üks investeeringute pakett, mis eraisikutele Euroopa Liidus on öö, äh, sobiv, on just nimelt on just nimelt see teenus. ja loomulikult tuleb äh, kindlustada inimesi näiteks nagu ka halva äh, investeerimisnõustamise vastu ja nii edasi. aga praegu me nendele selle ei taga. nii nagu härra Kiigold ka ütles. minu meelest siin äh, on üks tõsine võima-, võimaluse käest laskmine, sellepärast et ei, kas ei ole mitte absurdne siin rääkida ja teha suuri ettepanekuid eh, selle vastu, mida komisjon on esitanud. komisjon on teinud ettepaneku tuua sisse ex-ante süsteem, see häirib meie äh, saksa kolleege ja inglise kolleege, proua Lulling ka ei ole nõus sellega ja seostavad selle USIT-iga võib-olla komisjon ütleb, et nad kavatsevad oma kalendrit äh, küll muuta, kuid UCIT-i osas on tulemas siis aastal kaks tuhat üksteist juulikuus. miks kuradi pärast me ei kasuta ära sedasama kuupäeva, Eh, see, vabandust, nende kuupäevade vahelist aega, tänase päeva ja, ja selle tähtaja vahelist aega, et rääkida sellest ettepanekust, mille mina olen teinud ja see on kahekümne seitsmes muudatusettepanekus väga selgelt kirjas. ma olen esitanud rohkem muudatusettepanekuid kui kakskümmend seitse, nendest puudutavad just seda ja siin tuuakse sisse just nimelt kindlustuse süsteem. see tähendab seda, et need, kes pakuvad äh, erahoiustajale investeerimistooteid, kuid kahjuks siis mingil hetkel kokku varisevad, on nendel vähemalt mingisugune kindlustus, mis neid, nende varasid katab loomulikult see on raha, mis oleks majandusele kasulik ja me ei peaks üldse rääkima sellest, kes peaks, peaks ex ante, ex post maksma sisse mingisugustesse garantiirahastustesse ja nii edasi. kui on kindlustussüsteem, siis nii ongi. ja miks me ei võiks luua Euroopa kindlustusfondi äh, ja niimoodi saaksime me minu meelest kogu selle asja hoopis paremini korraldada ja veel paar märkust teistes aspektides, millest ka härra raportöör rääkis, aga loomulikult olen ma valmis ka selles küsimuses edasi rääkima. ma tõesti ütlen, et see läheb komisjoni ettepanekust suhteliselt kaugele ja ja mulle öeldakse, et ei peaks raskendama Ungari eesistumisaega ja miks ei peaks äh, nõukogus juba see on kõik otsustatud ja nii edasi, aga miks ei võiks teha samamoodi nagu UCIT-iga? Äh, nagu ma aru saan, härra raportöör on suhteliselt avatum, aga teistes küsimustes nimelt, et äh, miks, et integreerida ka seesama halb investeerimisnõustamise alane punkt, mis on juba näiteks Inglise seadusandluses sees, miks mitte see võtta sellesse direktiivi ja nüüd veel siis need mikroettevõtted, millest ma rääkisin, kohalikud omavalitsused ja MTÜ-d, kui ma loen eh, finantsinstrumentide turgu reguleerivat direktiivi, siis siin see definitsioon ei ole väga hästi äh, äh, defineeritud kriisi paiskamise hetkest on saanud selgeks see, et vähemalt minu koduriigis, võib-olla ka teistes riikides on see nii või natukene vähem tuntav, on väga palju kohalikke kolle-, nii-öelda ühistuid, kes sattusid tege-, väga suure surve alla ja nende jaoks oleks olnud samuti sellist pankade investeerimistagatist hädasti vaja, nii et minu meelest peaks ka nemad haarama siia direktiivi, et kui näiteks äh, ma ei tea, kohalikes omavalitsustes on äh, raha kaduma läinud äh, halva haldustava tõttu või mis iganes, on vähemalt need summad tagatud ja kindlasti klin-, kindlustuspreemium on see sõna, mis, äh, mida võiks siin kasutada, kui suur see täpselt peaks olema, ma ei tea, viis, kolm või üks protsenti siin ja seal, nagu ta on praegu. nii palju siis minupoolsetest ettepanekutest. ja selle ettepaneku, minu ettepanek on tõesti alternatiivettepanek aga ma tahaksin küll näha, et meil oleks piisavalt julgust äh, parlamendina tõsiselt äh, sundida komisjoni sellele asjale mõtlema. me oleme selle asjaga liiga kaua venitanud, väga paljud muudatusettepanekud ei äh, jõustu üldse enne kui kümne aasta pärast ja, ja, ja tegelikult on ju palju loogilisem see, et me käitume kõikidega ühtemoodi, mitte ühe osas ootame direktiivi tuleku ära ja teise osas mitte. Saied, palun. härra Karim, suur tänu, et mulle meelde tuletasid, et minu fraktsioon on suurem kui liberaalid, teinekord suuruses on mingisugune tähtsus, aga tahaksin kõigepealt raportööri ja teisi fraktsioone tänada ja selle debati vaim näitab seda, et me tahame kõik suvida ühte ja sedasama. üldiselt on siin kojas vist saavutatud poliitiline kokkulepe selles osas, et me tahame, et investoritel oleks usaldusväärsus nende toodete suhtes, millesse nad investeerivad, aga mõnede muudatusettepanekute suhtes ma küll olen eriarvamusel, äh, moraalne oht äh, selles osas äh, on mul teine seisukoht, me peame julgustama investoreid siiski vastutust kandma, oma investeeringuid teha, et nad viiksid Äh, nõuetele vastavuse uuringu ise läbi ja samuti ma olen nõus sellega, mida öeldi pettumuste või äh, äh, rikkumiste korra, kohta, kuid samas millal me räägime petmisest, mille, millal me räägime halbade juhtimistavade kasutamisest on investoreid, kes teavad väga hästi, et nende raha võib-olla investeeritakse rahastustesse või riikidesse, kus on võimalik, et need rahastud või riigid kokku varisevad mingil hetkel, nad on valmis selle investeerimisriski enda kanda võtma, selleks, et saada siis äh, selle riski võtmise eest suuremat tulu. aga me peame olema sellega ettevõt-, ettevaatlikud, et äh, me ei pidurdaks äh, neid investoreid investeerimast, kes on kursis ohtudega üritades siis kaitsta neid, kes ei ole võib-olla nii teadlikud. aga üks teema veel, millest siin parlamendis kindlasti hakatakse rohkem ja rohkem rääkima, on läbipaistvus ja sellepärast ma olen ka selle muudatusettepaneku esitanud. me peame väga selgelt välja tooma, et kui suure osa investorid maksavad hüvitise eest ja see on see küsimus, millele viitas ka proua Peeres, nii et mõnes mõttes tegemist on tõesti kindlustusskeemiga. ausalt öeldes ju ning miks mitte kaaluda kindlustusskeemi, ma ei ole veendunud, et see peaks olema kohustuslik skeem ja nii ma kardaks, et järjestsõitjad äh, tuleksid kohe äh, äh, kaasa sellega ja ei kasutataks võib-olla väga tõhusalt raha, kuivõrd raha on kuskil rahastus kinni, aga kindlustusmõte kui selline on täiesti õige ja see on ka minu ettepaneku taga läbipaistvuse osas ja selles osas ma tahaksin täpselt teada, kui palju investorid peavad kompensatsiooniskeemidesse ise sisse maksma me peame mõistma seda, et eh, mil iganes eh, me tõst-, eh, seame uusi makse, siis investor maksab selle eest lõpuks. on investoreid loomulikult, kes on valmis need lisakulud maksma, kui nad, kui on võimalus neil võtta kindlustus oma tehingute peale, siis nad võib-olla seda ka kasutaksid. muret tekitab mulle aga see, et investori et Äh, tagatissummade osa tõstmine kahekümnelt tuhandelt saja tuhandele, noh näiteks Londonis äh, ei ole see eriline probleem, aga väga paljudes äh, väiksemates liikmesriikides on see väga suur summa ja on väga mures, et mida see tähendaks nende finantsteenuste turgudele. Suurepärane, olles pärit Londonist muidugi, et aga mina olen tõeline liberaal, ja Olle mulle meeldib, Olle võrreldes minuga on muidugi täielik äh, läbi ja lõhki sotsialist, äh, aga ma tahan, et turgud ava-, turud avaneksid ja ma tahan tõelist konkurentsi. ma tahan näha seda, et väiksemad finantsteenuste pakkujad ja, ja, ja fondid äh, oleksid võimelised üldse konkureerima Londoniga. ja olen nõus ka sellega, et et Jussit ei peaks olema siia kaasatud, Jussits Äh, ma tahaksin äh, nimelt vältida igasugust topelt või kolmekordset äh, reguleerimist. kui me utsitisega tegeleme, see on siis kollektiivsed investeeringud ülekantavate väärtpaberite puhul arvesse tulevad, siis, siis me sellele peame kindlasti tähelepanu pööra-, pöörama ja ärgem unustagem, mis juhtus Madoffiga mina toetan, aga äh, rääkides nüüd ex-ante süsteemidest, ma toetan neid, äh, mitte et valitsus ei peaks neid garanteerima ja peaks siis kuidagi seda raha taga ajama investeerimisfirmadest. kui palju see summa peaks olema, komisjon ütleb null koma viis protsenti raportöör ütleb null koma kolm protsenti, aga kust need äh, arvud on tulnud, kas need on laest võetud, kas null koma kolm protsenti meie pakume välja sellepärast, et see on natukene vähem kui null koma viis protsenti ja natuke rohkem kui null koma üks protsenti, üldiselt äh, tavaliselt sellised arvud tulevad välja triloogidelt, kus me lihtsalt tegeleme lehmakauplemisega, mitte need äh, ei baseeru, need arvud tõsistel kalkulatsioonidel olles rääkinud investoritega, siis nad ausalt öeldes ütlevad, et need on kõige suuremad, äh, et need on natuke liiga suured summad, nad ei taha, äh, et nende raha on kuskil kinni, selle asemel, et neid, seda saaks investeerida, meil on vaja konkreetseid andmeid ja analüüsi selle kohta, et milline on mõistlik eelfinantseerimise tase. aga suur tänu raportöörile ja variraportööridele nende mõistlike ettepanekute eest, äh, me ei ole veel puhtalt välja tulnud sellest asjast, direktiivile tuleb väga palju veel tähelepanu ja aega pühendada, aga ootan siis huviga koostööd variraportööriga raportööridega, Sven Kiigolt, palun. So first thanks a lot uh, to nii, kõigepealt suur tänu sotsiaaldemokraatlikule liberaalist raportöörile nagu kõikidele kolleegidele. meil olid väga head kohtumised ning me oleme tõesti väga kõrgel tasemel kokkuleppele jõudnud põhiline on see, et me soovime küll konkurentsivõimet, aga me ei taha konkurentsi, mis, mis põhineks investorite usaldusele nendes valdkondades, kus nad ei saa otsuseid võtta, nii et investorid võivad teada, kus nad võivad pettuse ohvriks langeda. nii et tõesti oleks väga hea, et meil oleks sellised tagatissüsteemid Pervanš tõstatas küsimuse, et kas me peaksime liikuma siin kindlustuse lahenduse poole. ma ei usu, et see oleks odavam. et see oleks odavam lahendus. ma ei taha siin ideoloogiliselt asjale läheneda. ma arvan, et et kui me valime lahenduse selleks, et kaitsta kedagi, siis see peaks olema investoritele kõige odavam lahendus me ju oleme seda näinud ka teistest valdkondadest, näiteks kindlustusvaldkonnast, et erasektor ei ole tegelikult mitte alati kõige odavam lahendus. nii et olen natukene üllatunud ja tahaksin rääkida natukene sellest ideoloogilisest taustast ja lähtuda sellest, mis on kõige odavamaks lahenduseks, sellepärast et raha lõppude lõpuks, mis läheb kaduma, on äh, investorite sissetulek. nii et me tahame tõesti turgu kaitsta, me tahame investoreid kaitsta. ja me tahame, et erinevad osapooled võitleksid siis hoiustajate raha eest. ma ei ole nõus äh, selle määra märkuste ka sellepärast, et äh, siin ei saa tõesti poliitilist lehmakauplemist lubada. mis puudutab Utsitit, siis minu jaoks on see üks kõige tähtsamaid ülejäänud küsimusi. me teame, et lobitööd on siin palju tehtud ja eriti just Utsiti osas. ma ei taha hakata siin kordama kõiki neid argumente. sellised probleemid nagu Madoffi küsimus tuleb selgelt välja tuua, et risk on madal, aga ta ei ole päris nullilähedane, sellepärast tarbijat tuleb kaitsta. ja kui kõik fraktsioonid toetavad äh, sellist äh, lähenemist, kui me uudsiteid üle vaatame, siis minugi poolest aga ma pole päris kindel, et need fraktsioonid, mis tegid lobitööd utsiti väljajätmiseks ja seda mitte tarbijate kaitseks, vaid otse vastupidi, et nad oleksid siis õnnelikud siis, kui me utsitit üle hakkame vaatama. nii et siin ma tahaksin tõesti saada rohkem selgust ja selgeid sõnu kolleegidelt, ehk et kas te olete nõus selle üle kandma utsiti reformile või te olete nõus andma ka korraliku äh, tagatise siis uudsite reformile nii, et tarbijad oleks kaitstud. igal juhul suur tänu teie koostöö eest. tänu ähm, rohelistele on siin tõstatatud mitmeid problemaatilisi küsimusi ja ma olen veendunud, et me saame need lahendatud. mis puudutab seda kindlustuskaitset, mille tõstatas äh, Vervanš, siis selle üle tuleb tõesti rääkida uuesti variraportööride kohtumisel, sest see on huvitav. suur tänu, Jürgen, palun! Um, thanks, but I don't have to add anything more. suur tänu, mul ei ole midagi lisada, ütleb Jürgen Kruuter, Jean-Paul. Merci, madame president, de, de suur tänu, proua esinaine, mul on kaks märkust. kõigepealt mulle tundub, et see kindlustuste süsteem kindlasti väärib kaalumist mitte ainult äh, nii-öelda kulissides, vaid minu meelest see kindlasti oleks väga huvitav lahendus, nii nagu proua Peres nimelt ütles, aeta-, annaks see võimaluse rahad hoida majanduses käibel ja teine märkus puudutab neid samu OPCVM-e, mulle tundub, et äh, nende kuhjumine on endiselt problemaatiline ja me ei taha eh, siin, eh, kui me võtaksime siin endale rohkem aega, siis ei oleks eriti problemaatiline, kui ma vaatan, et aastal kaks tuhat kaheksateist alles eh, osad asjad käivituvad, nii et meil on küll paar kuud ja Euroopa reguleerijal peaks olema ju küll huvi, et eh, meil on ikkagi sidusus nende erinevate elementide vahel. Eh, paar kuud võib selle jaoks ju kulutada, sellepärast et muidu me niikuinii raiskame ära need kuud. Eh, loogika seisukohast võiks minu meelest küll ehm, selle pausi siin võtta. Äh, ma olen üldiselt suhteliselt kannatamatu inimene, aga pean teinekord siiski alluma tegelikkusele, nii et minu meelest proua Peresi kaks ettepanekut väärivad tõsist kaalumist ja arvesse võtmist. suur tänu, Astrid! suur tänu, proua esinaine! ma ei hakkaks laskuma detailidesse, tahaksin siiski tuua esile need muudatusettepanekud, mille ma olen esitanud selle raporti jaoks. mul ei ole härra Schmidtiga sellest olnud veel võimalus rääkida, sellepärast et mul on tavaliselt selline nõrkus, et äh, ma arvan, et minu, äh, et see ei peaks kiirustama. nüüd see ex-ante fond, et selleks peaks äh, null koma viis protsenti Äh, vahetada välja null koma ühe protsendi vastuse, võib teile tundub äh, võib-olla brutaalsena, kuid minu jaoks on see väga-väga oluline. ärgem unustagem seda, et me räägime täna siiski selle direktiivi raames väga-väga äh, isoleeritud juhtudest ja harvadest juhtudest, loomulikult meil peavad olema tagatisfondid, kuid eh, siiski eh, me peame mõistma ka seda, et eh, sealt tehakse väljamakseid nii kuid nii ainult väga erilistel juhtudel ja selline, ma ütleksin, igakuine, nii-öelda igakuine sissemakse null koma üks protsent, null koma viis protsenti on täiesti ebarealistlik, nii et me peame tõesti seda summat kindlasti vähendama. nüüd see OPCVM-ide küsimus äh, direktiivi rakendamise osas. ehk teisisõnu, seesama Utsit äh, äh, minu seisukoht on, et äh, proua Peres sain siin tõesti õigesti aru, ma olen temaga ühel seisukohal. USITS-i direktiiv tõuseb üsna pea päevakorda ja pank, deposiitpankade roll tuleb väga selgelt äh, ära selgitada, see ei ole lihtne küsimus, kuid see on siiski vältimatu eeltingimus, enne kui äh, me jõuame mingisuguste põhjalike otsusteni selles küsimuses. ja arvestades olukorra raskust, äh, peame me olema oma ülesannete kõrgusel, peame tagama selle, et kõikide kohustused on väga selgelt ära defineeritud ja selleks, et vältida igasuguseid äh, topeltnõudeid äh, või, või segadust. proua Peeres äh, üt-, nii nagu ka, nagu proua Peeres ja härra Koses, minu juht, väga õigesti ütlesid, me peame tagama äh, Äh, võrdsed võimalused, hüvitis, millele investeerijatel on, investoritel on juurdepääs, on tõsine küsimus. kas me peaksime tagama ka Euroopas äh, äh, kõikehõlmava harmoneerimise, minu meelest mitte, mulle meeldiks pigem miinimumühtlustamine, see oleks mõistlikum, mina teeksin ettepaneku viiekümne tuhande peale, selle tagatise summa on neid, kes on välja pakkunud kolmkümmend tuhat, sellest asjast võiks veel rääkida ja viimane märkus, see puudutab üleminekuperioodi, on täiesti selge. Ex-ante fondide põhikiri, äh, loomine, vabandust, ei kujune lihtsaks ja ei lähe sellega ka väga kiiresti. minu seisukoht on, et üleminekuperioodi pikkus peaks äh, sõltuma nendest tingimustest, mida Euroopa seab mida äh, rangemad need tingimused on, seda rohkem peab andma finantssektorile aega nendega kohanemiseks, kui süsteem on aga lõdvem, võib siis vastupidi nõuda seda, et äh, kiiremini rakendataks äh, seadusandlust. ja tahaksin korrata seda, mida ütles härra Koses, et loogika peab olema siin valitsevaks ja ka selles valdkonnas peaks olema sidusus kõige suuremaks eesmärgiks. härra Feio. suur tänu, proua esimees. kõigepealt palju õnne raportöörile ja variraportööridele selle suure töö eest, mis on ära tehtud ma tahaksin tõstatada kolm-neli küsimust. Need on tegelikult lühikesed ja konkreetsed küsimused, mida on juba ka mainitud. kõigepealt on minu jaoks tähtsad äh, kindlustused. ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, et on kindlustusmehhanisme, mis võiksid olla heaks alternatiiviks praegu äh, kasutavatele ta,, kasutatavatele tagatisfondidele. peale selle ei ole meil võimalik praegusel hetkel selgeks teha, kas kindlustusettevõtted tõesti on ka valmis võtma selle vastutuse, mida me soovime neile panna. on ilmselge, et investorite kaitset ei saa korraldada ainult ühe süsteemi kaudu, mis on tegelikult süsteem, mis äh, toimib tavaliste turureeglite järgi. nüüd äh, tagatissummad. siin on läbi viidud uuringuid äh, ettevõtete pankrotistumise kohta ja need näitavad, et tagatissummad on olnud abiks ja toimivad hästi siin öeldakse, et tagatismäärasid tuleks tõsta. on tehtud ka ettepanekud, kolleeg Kamal ja Hökmark on neid teinud ja need tunduvad olevat päris mõistlikud äh, summad. kolmandaks, eksante finantseerimine. komisjoni ettepanek on minu arvates siin liiga kaugele minev. mina arvan, et proua Lülling ütles väga õigesti, et eks äh, ante rahastamine peaks olema sellel määral, nagu praegu ette pandud või siis tuleb leida mõni alternatiivne võimalus sest niimoodi on liikmesriikidel endil võimalus paika panna rahastamise määrad ja arvestada ka iga liikmesriigi eripärasusi. ja nüüd üleminekuajad on väga tähtis, et äh, oleks välja töötatud ka pikemaajaline üleminekusüsteem selleks, et äh, liikmesriigid, mis praegusel hetkel kasutavad ekspost süsteemi, saaksid siis kasutada üleminekuaega äh, minemaks üle uuele süsteemile ja et see aeg peaks siis olema kümme aastat. siis kohaldamisala. siin nõustun kolleeg Peressiga jällegi tuleb arvestada investoritega, kui me neid määrasid paika paneme. ja me peame arvestama sellega, et tuleb just kaitsta Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit investoreid. ja tahan veel öelda kolleegidele, kes selle küsimusega tegelevad, et nad võivad ka minuga arvestada, ma aitan neid. suur tänu! nüüd on kõik liikmed sõna saanud, raportöör on veel jäänud, kas sa, Olle, kuulaksid enne ka komisjoni esindaja ära? siis annaksin sõna komisjonile, kui te soovite sõna saada. Thank you, madam chair, I will be suur tänu, proua esimees, ma teen lühidalt. tahaksin välja tuua viis punkti. esimene puudutab äh, kohaldusala. meie jaoks on väga tähtis, tähtis seda laiana hoida, sellepärast on tehtud ka selline komisjoni ettepanek ja ei ole mitte mingit mõtet siin hakata rääkima ka investorite kompensatsioonidest, sest uus ettepanek puudutab ka deposiite ja selle kohta on võimalik teha ettepanekuid ka hiljem ja meie jaoks on see tähtis siis äh, praegune ex-ante fondi määr. komisjon lähtus andmetest, äh, mis ei olnud küll põhjalikud ja oleme sellega nõus. võib juhtuda, et äh, selleks, et süsteem oleks soodsam vähendada selle fondi määrasid, kuid me ei tohiks siiski sellest süsteemist kogu raha välja võtta, meil on korralik harmoniseeritud, struktureeritud äh, süsteem ja seetõttu peaks äh, struktuuril olema ka siis sisu. nii palju siis härra Feiole vastuseks. siis kindlustussüsteem. meie arvame, et see muudaks täiesti seda, kuidas investorite tagatissüsteemid toimivad veebruaris äh, komisjon nõukogule esitas esialgse dokumendi nagu ka raportöörile ja me kaasasime sinna ka kindlustusettevõtteid selleks, et vältida sularahade suurt voogusüsteemi. ja seepärast me arvame, et äh, tõesti on võimalus teatud kindlustusettevõtete meetmeid sisse viia, kuid seda kõike tuleb veel analüüsida ja nagu raportöör ütles, et võib-olla meil on tõesti vaja läbi viia ka uus mõjuhinnang, kuid komisjon ei ole seda ettepanekut teinud ja ei saa sellepärast mõjuhinnangut praegu läbi viia. siis nüüd äh, investor, investeeringute tagamine. me oleme teinud ettepaneku teha analüüsi veel enne suve ja me oleme mõelnud, et praegused äh, invest-, investorid, kes on professionaalsete investorite nimekirjas, tuleks sealt maha võtta. komisjon on teinud ettepaneku ja me üritame praegusel hetkel tõesti defineerida seda, kes on professionaalne investor ja me soovime seda teha MIFID-i kaudu, siis on veel see halbade investeeringute küsimus, siin on jällegi finantsturgude struktuur väga tähtis. komisjoni ettepanek praegusel kujul lubab äh, praegusel süsteemil alles jääd, aga kuna turud on erinevates liikmesriikides erinevad, siis see võib endaga kaasa tuua lisakulusid Euroopa Liidu tasandil. jah, thank you. okei okay. uh,. suur tänu. Olle Schmidt nüüd, palun. või Pervanš, Pervanš Peres, ma ei saa kiusatusele vastu anda see tähendab seda, et olulisem on mehhanism, mis ei ole kallis, selle asemel, et oleks investorid kaetud äh, hästi halva investeerimisnõu eest või? selle asemel, et kaitsta siis äh, inimesi halbu teenuseid äh, maksvate halbade nõustajate poolt. mul selline asi, ma ei suuda välja kannatada, Olle Schmidt. suur tänu kõikidele kolleegidele meil on mõned äh, probleemid siin tõesti ja sel, nendega tuleb äh, midagi teha ja selgitada asju. põhimõtteliselt ei ole minul mitte midagi selle vastu, et me tooksime äh, siia ka ühtsete investeerimisfirmade alase äh, ettepaneku sellesama UCITS-i, aga nagu mina aru saan, ja võib-olla see teie, mõnede teie jaoks on üldse ebaoluline, ei ole minu meelest mitte ühtegi riiki, kes seda soovivad, mitte ühtegi liikmesriiki. ja nemad ütlevad, et äh, kohasem oleks UCITS viiega see asi lahendada aga miks mina kõhklesin sellepärast, et äh, nimelt ma kuulsin, et see läheb maksma kakskümmend seitse miljardit eurot. ja minu jaoks on see küll kosmiline summa. ja komisjon muidugi ka ütles, et see ei ole absoluutselt asjasse puutuv, äh, et seda sahmerdavad ainult äh, halvad mehed, ütleb Sven Kiigold. Sven Kiigold ütleb, et nad on tegelikult päris toredad inimesed. Olle Schmidt, no ma viskasin natukene nalja, Sven ja ma tean, et komisjon ja volinik ise on selle asja lahendamisest vägagi huvitatud, ma sain temaga kokku, ma tean, mis ta arvab. muidugi, tal on väga selged põhjused niimoodi käitumiseks ja ta tahab, et me oleksime temaga ühes paadis. aga minu meelest peaks siis ta leidma mingisugused konkreetsed head vastused selle kulukuse osas sest nagu ma ütlesin ja olen öelnud mitu korda selles komisjonis, mina ei arva, et äh, on mingisugune mõte selles, et me toome sisse uue seadusandluse ja uued ettepanekud, äh, teadmata ise samas mitte midagi selle kohta, et kuidas see hakkab siis toimima turgudel. ja volinik on mulle seda öelnud ja loodetavasti te kinnitate minu sõnu, komisjon, et komisjon üritab kokku panna mingisugust äh, Äh, uuringut selle kohta, kuidas need kakskümmend ettepanekut või palju neid täpselt ongi äh, koos mõjuma hakkavad finantsturgudel, mida see tähendab äh, finantsturgude rahastamisele, mida see maksma läheb? ja kui see on võimalik ära lahendada enne meie hääletust siin komisjonis, siis ega mul selle vastu midagi ei ole loomulikult. kindlustusskeem, jah nagu ma ütlesin, võib-olla tõesti väärib kaalumist, kuid äh, proua, te ilmselt olete nõus sellega, et äh, päris tühjalt kohalt äh, luues täiesti uue süsteemi ja see, öeldes, et vot seda me nüüd kasutamine, see ei ole päris õiglane käitumine. meid kritiseeritakse juba niikuinii selle eest, et me ei ole andnud endast parimat seadusandluse loomisel ja sellise seadusandluse loomisel, millest ka kõik aru saavad. minu meelest see kujuneks küll väga raskeks. sellepärast on minu meelest meil kindlasti vaja edasisi uuringuid äh, ja analüüse selle kohta, kuidas see hakkaks siis välja nägema. nüüd see halb nõu ja halva nõu andmine. ma ei ole veendunud mina hoopis arvan, et vaatamata, et meil on äh, probleeme sellega, et investorid, mina näiteks, tähendab, probleem võib-olla on, aga selles probleemis teatav vastutus on ka sel-, on ka investoritel, sellisel investoritel näiteks nagu mina ja minu meelest ma küll ei näe ette, et me peaksime mingisuguseid e-, erimeetmeid ette nägema. kas te tõesti arvate, proua Peeres, et Euroopas peaks kehtestama nüüd Briti süsteemi? ma, mina kõhkleksin selles küsimuses, proua Peeresi sõnu ei kuule ilma mikrofonita need erinevad äh, ettepanekud, mis te olete teinud, on minu meelest juba kõik tegelikult ka kaetud ka finantsinstrumentide turgu reguleeriva direktiivi MIFIDiga. proua Peresile ma olen vastanud, nüüd härra Kamal. kui mina oleksin kohtunik ja kohtunik ma ei ole kahjuks, ei oleks te saanud minu käest mitte ainult äh, kollast kaarti, vaid oleksin ma andnud teile punase kaardi selle eest, et te mind sotsialistiks tembeldasite. mul ei ole muidugi sotsialistide vastu mitte midagi, aga see on ikka tõsine äh, ma ütleksin solvang, mille võib-olla komisjoni esinaine peaks esile võtma. kas see oli nali, härrased? läbipaistvus minu meelest on äh, väga positiivne, äh, andmete kogumine samuti. ja ma olen juba öelnud, et selle kindlustusskeemi mõttega ma siis tegelen, see on ka kasulik, aga me peame ikkagi nagu lisainfot koguma. Sven. lobitöö tegemine. on see siis nii halb asi või? tihti räägitakse lobitöö tegemisest, justkui see on mingisugune äh, halb ettevõtmine, mina olen äh, omal ajal väga palju lobitööd teinud. härra Koses ütles, et kui on tõesti, tehakse mulle häid ettepanekuid, miks siis ma ei võiks neid kuulda võtma kas me siis peame ainult lootma iseenda toimetustele, olles eksperdid eh, igas ametis? ma ei ole veendunud, et see Euroopa seadusandluse kvaliteeti tõstaks. härra Klute, te olete minuga nõus, suurepärane. loodetavasti te härra Kamalliga ühel meelel ei olnud. härra Koses, sellest ma juba rääkisin, mis teie ütlesite. proua Lulling mina toetan tegelikult äh, täisharmoneeritust, äh, see on minu meelest ainus lahendus tulevikuks, eriti arvestades äh, sel-, sellist tarbijakaitse alla minevat poliitikat. ma olen selles tõsiselt veendunud, härra Feio sõnad said ka siin vastukaja juba komisjon, suur tänu teile, teie seisukohad ilmselt selgitasid nii mõndagi ja lõpetuseks ma ütleksin nii palju. et me oleme juba jõudnud mõningate ettepanekute osas kompromissile ja need kompromissettepanekud teieni jõuavad ja võite neid siis lugeda. ja minu eesmärk teid kõik, kõiki veenda, aga loomulikult et äh, investeerimisühingud, äh, äh, nende puhul on küll väga raske neid kuhugi lahterdada, kui see summa on väiksem kui sada tuhat, millest me räägime. miks? sellepärast, et ma arvan, et me ei tohiks seda tagatise summat panna või tagatud summade määru, määra seada madalamale, kui on osades liikmesriikides praegu. ja investeerimisühingute puhul, sellest ma juba ka rääkisin aga lõppkokkuvõttes, kallid sõbrad, on see ettepanek kindlasti äh, väga hea ja poolenisti liberaalne siis. Um, suur tänu! jah um ähm, Ola pidi loomulikult äh, oma seisukohti kaitsma ja ka kaitsma end nende rünnakute eest. ja võib-olla interneti otseülekandes lähevad mõned naljad kaduma, äh, olete nõus äh, Saedi poliitikatega, aga mitte tema äh, mõningate muude lähenemistega. aga igal juhul hääletamine toimub teoreetiliselt kolmeteistkümnendal aprillil vähemalt ja praegusel hetkel püüame asju ajastada nii, et see dokument läheks täiskogusse juunikuise täiskogu osaistungjärgu jooksus ja nüüd tänase päevakorra viimane punkt, milleks oleks äh, majandusjuhtimise mm -hmm, teema ehk siis kuuest äh, alaraportist äh, koosnev majanduse juhtimise õigusloomeline ettepanek, raportöörid on kohtunud omavahel, kuid meil on esimene võimalus arutleda praegusel hetkel muudatusettepanekute üle nendes küsimustes on väga palju liikmeid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, aega eriti pole ja ma sooviksin, et muudatusettepanekute esindajatel oleks võimalik äh, sõna võtta. raportöörid, seetõttu tehke palun nii lühidalt kui vähegi võimalik ja ärge oma viieminutist kõneaega ületage. palun, kõigepealt Karin, Karin. suur tänu ja pärast viit minutit palun katkestage mind, sellepärast et mul on viissada viiskümmend üheksa muudatusettepanekut. väga paljud kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid, loomulikult tahaksin neile ka omalt poolt vastata, aga enne seda, kui ma asun muudatusettepanekute kallale, tahaksin tänada kolleege koostöö eest ja, ja iseäranis tahaksin tänada variraportööre ja raportööre ja ka kõiki teisi kolleege kui teil on küsimusi seoses muudatusettepanekutega, siis pöörduge otse minu poole, ma tahaksin tõesti olla äärmiselt dialoogialdis ja koostöövalmis ka väljaspool koosolekusaali. tegemist on üsna keerulise ülesannega, kui me, ma püüan leida õiget tasakaalu, et saavutada parlamendis võimalikult suure enamuse toetust ja äh, samas võin kinnitada teile, et olen äärmiselt pühendunud oma tööle. ja mul on tunne, et äh, meil on võimalik see suur enamus ka saavutada. ehkki äh, järelevalvepaketi osas on see võib-olla keerulisem, me ei räägi mitte ainult suuremast Euroopa tasandi kooskõlastamisest ja tugevamast komisjoni rollist, vaid me räägime ka väljakutsetest, mis on seotud aruteludega erinevate poliitiliste perede vahel. meie poliitilistel peredel on oma erinevad rõhuasetused ja erinevad lähenemised kogu sellele paketile. mis puudutab konkreetselt minu raportit, siis see on seotud ka majandus- ja kasvupaktiga ja sellega seoses on ka mitmeid raskusi, ühelt poolt raskusi seoses tasakaalu saavutamisega, ühelt poolt soovivad liikmed äh, suuremat paindlikkust kolme protsendi ja kuuekümne protsendiliste võlakriteeriumite osas, investeerimise eesmärkide sisseviimise osas, mis võimaldavad üle, seda kolme protsendi piirmäära ületada ja teiselt poolt soovitakse jällegi piire ja suuremaid äh, ambitsioone arvuliste piirmäärade osas. minu ettepanek oleks keskenduda äh, fiskaalsele järe, jätkusuutlikkusele kui majanduskasvu eeltingimusele ja me võimaldame samas ka ähm, liikumisruumi struktuuriliste reformide osas, millel on oma öö, äh, mõju ja mis aitab kaasa positiivse eelarve tasakaalu saavutamisele. see võimaldab meil üht, ühtlasi saavutada majanduskasvu ja tööhõive eesmärke mis puudutab põhiteemat, siis äh, see põhi, see hoolikas finantsdistsipliin, mis kolleegidele ei meeldinud, ma olen äh, neutraalsemat sõnastit, sõnastust püüdnud saavutada äh, keskpika eelarvespektiivi sõnastusega. me peame arvesse võtta ka mitmesuguseid muudatusettepanekuid, kus tahetakse arvesse võtta majanduse tsüklilisust ja me püüame siis seda teha struktuurilise tasakaalu sätetes või sõnastustes. mis puudutab keskpikki eelarve eesmärke, siis rõhutaksin siinkohal Uudo Pulmani ja teiste muudatusettepanekute, kus pannakse paika investeerimise eesmärgid see, sellega seoses on meil raskusi, lugesin seda muudatusettepanekut äh, ja see oleks otsekui äh, kuldse eeskirja või kuldse reegli ja äh, taassisseviimine, millest räägiti seoses Maastrichti leppega. tol hetkel lükati see ettepanek tagasi ja see tähendab seda, et võimaldatakse liikmesriikidel täiendavaid investeerimis sihtmärke mis äh, sihtmärkide puhul ületada kolm protsenti ja ma arvan, et äh, selline lähenemine seaks kogu paketi ohtu ja president Trichet Euroopa Keskpank pangast oli minuga nõus ja rääkis, et tegemist oleks äärmiselt isegi ohtliku lähenemisega. aga ma tahaksin äh, rääkida kolleegidega läbi selles osas, kuidas me saavutaksime suuremat pühendumist äh, ja suuremaid kohustusi seoses Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja seda mitte ainult konkurentsivõime osas, vaid ka sotsiaalse ühtekuuluvuse osas ja sotsiaalse kaasamise osas, äh, mis aitaksid ka äh, kaasa tööhõive taseme parandamisele liikmesriikides. see küsimus vajab veel arutlemist. direktiivis on on juba ajutised erandid välja toodud ja ma tahaksin seda rõhutada, täpsustada, et vähemalt äh, osaliselt tulla vastu neile, kes on esitanud selliseid muudatusettepanekuid, äh, millest ma just rääkisin, ah ja juba on minu viis minutit täis. ja siis äh, semestri küsimus, liikmesriikide reformikavade küsimus, tahaksin neid paremini ettepanekutesse põimida sellisel moel saame me kõike hõlvamama, terviklikuma lähenemise. tahtsin rääkida ka, ka kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisest ja ma arvan, et muudatusettepanekud äh, liiguvad kõik ühes suunas ja võttes arvesse äh, nende kolleegide arvamusi, kes tahavad ka kulu külge arvesse tuua, tahaksin, olen kasutanud äh, neutraalsemat sõnu, sõnumit, positiivne eelarve reform, mitte ainult kärped, olen, on see sõnastus, mida olen mina siin toetanud. kahjuks ei saa ma täpsemalt rääkida. jah, võib-olla hiljem on meil aega täpsemateks seletusteks, aga eks siis vaatame seda hiljem, praegu peab püüdkema ajakavast siiski kinni pidada. ja nüüd Diego. suur tänu, Sharon. nüüd selle teksti juurde me räägime siin ju majanduse juhtimisest, majanduskasvu ja stabiilsuspakti parandamisest ja on tehtud üle kolmesaja muudatusettepaneku erinevate lõigete kohta. meil on olnud võimalik siin umbes viisteist kompromissettepanekut välja töötada ja ma loodan, et äh, meil on tõesti võimalik ka need kompromissid saavutada. ma tooksin välja viis küsimust, mis on kõige keerulisemad ja tundlikumad kogu selle õigusloomelise projekti puhul. esiteks, see rütm, mida kasutades tuleks äh, võlgasid vähendada ja kui palju. siin on tehtud tõesti seinast seina ettepanekuid. liberaalide kolleeg leidis, et me ei peaks kasutama mitte äh, kahekümnendiku võrra vähendamist, vaid kümnendiku võrra ja mitte kolme aasta jooksul, vaid kahe aasta jooksul. siis on kolleege sotsiaaldemokraatide hulgas, kes leiavad, et kahekümnendik kolme aasta jooksul oleks äh, parim lahendus ja et stabiilsusmehhanism äh, saaks tõhus olla ainult siis, kui avalik äh, avalik sektor ei tohiks rohkem võlgu teha. ja on veel ka neid, kes ütlevad, et me peaksime mingi keskmise määra välja arvutama kolme aasta jaoks. nii et nagu öeldud, tegemist on küsimusega, mille puhul ma tõesti kuni viimase hingetõmbeni kavatsen võidelda kompromissi eest ja peale selle on meil ju veel ka siin demokraatlikud reeglid, ehk et kõik oleneb äh, hääletustulemusest siis äh, protsendimäär äh, erandite puhul, ka siin on jällegi väga erinevaid ettepanekuid, on üks minimalistlik lähenemine, mille puhul räägitakse null koma null null kolmest protsendist, null koma null kolmest protsendist, siis on ka maksimalistlikud lähenemised ja ettepanekud Nende puhul räägitakse null koma neljast protsendist ja maksimummääraks on siis paika pandud üks protsent. siis kolmas nüanss, mille tahaksin välja tuua. see puudutab äh, iga-aastast eelarve puudujäägi vähendamist, kui tegemist on väga suure puudujäägiga. siis on ettepanekuks tehtud null koma viis protsenti SKP-st, teised kolleegid on aga välja toonud ka alternatiivseid ettepanekuid, näiteks üks protsent või siis ka null koma kaks protsenti tahaksin meenutada teile, et äh, mängud arvudega on väga rasked, sest äh, arvud tõstetakse täiesti suvaliselt ja ratsionaalsel tasandil on neid otsuseid palju raskem vastu võtta. seetõttu on ka väga raske saavutada siin midagi, mida võiks tõesti ka kompromissiks nimetada. siis neljas tähtis teemade valdkond. siin on tegemist äh, teguritega, mida tuleb arvestada. komisjoni teksti puhul äh, puudujäägi, eelarve puudujäägi kohta, kas tuleks riigivõlgasid arvestada näiteks? selle viie küsimuse kõrval on tegelikult parlamendis levinud arvamus, et meil tuleb kasutada ühenduse meetodit ja lõpetuseks tahaksingi teha veel kaks märkust. ettepanekud, nii nagu nad praegusel hetkel on tehtud raportööril ehk siis Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga arvestamine ja ka kasvu- ja stabiilsuspaktiga arvestamine. meie peame otsustama kuhu me soovime liikuda. kas me tahame kinni pidada nendest ettepanekutest, mis tehti juba septembrikuus või me soovime olla auahnemad ja muuta paljut, mm, mille üle ka meie kodanikud arutavad. suur tänu ja nüüd Elisa, palun very much. I'll, I'll speak in English for suur tänu, äh, räägin inglise keeles, kuivõrd äh, kõneleja väidetavalt räägib inglise keeles kiiremini. ning ma kavatsen äh, samuti keskenduda viiele punktile, mis puudutab makromajanduslikku ebakõla, kõigepealt me peame rääkima, mida tähendavad eba, mida tähendab ebatasakaal. ja ma olen valmis nõustuma selle kompromissiga, mis äh, on lähedal kolleegide seisukohtadele, sellepärast et neil on põhimõtteliselt õigus. ja teine teema puudutab makromajanduslikku ebakõla ja indikaatoreid endeid siin mõned kolleegid ei taha nendes küs-, osades küsimustes üldse midagi öelda. kuid samas me oleme näinud, et äh, mõned öö, äh, asjad, mis peaksid selles edetabelis olema kirjas, äh, sõltuvad valitsustevahelisest kokkuleppest ja tulevad nüüd konkurentsipakti või Europakti alla. mina arvan, et äh, seisukohad, mis tahavad, et need elemendid äh, tuu-, toodakse ühenduse meetodi alla ja antakse õiguslik alus, on äh, leidmas järjest rohkem kõlapinda ja härra Trichet sõnadest sain ma ka nii aru ja komisjonist ka aru, et oleks mõistlik kui me tõesti nende küsimustega tegeleksime oma paketi sees. nii et ma loodan, et me saavutame konsensuse, tuues sisse siis mõned elemendid, mis mõneti natukene laiendavad meie arusaamist olukorra kohta erinevates riikides. kolmandaks rääkisin indikaatoritest. siin tuleb kindlasti leida õige tasakaal kõigi nende kolleegide arvamuste vahel, kes tegid ettepaneku esitada väga palju indikaatoreid, mis kataksid paljusid teemasid, siis nende kolleegide seisukohtadega, kes arvavad, et indikaatorite arv peaks olema siiski kuidagi hallatav räägin siis siin kümnest, kaheteistkümnest indikaatorist, kuid selle puhul tuleb tagada see, et need oleksid siiski piisavalt laialiulatuvad, et äh, lühiajalisusest natukene kaugemale vaadata. nii et tegelen praegu siis kompromisside koostamisega, mis loodetavasti ka vee peale jäävad, üritame leida äh, need kõige õigemad indikaatorid, tagamaks äh, paindlikkuse ja selle, et nad on piisavalt äh, äh, laiaulatuslikult, võtavad arvesse reaalmajanduse, tööhõive aspektid, kuid on siis lepitatavad ka konkurentsi aspektidega. et jõuda siis äh, konkreetse arusaamani erinevate riikide olukorra kohta. ja neljandaks seesama edetabel ja selle roll. praegu oleme me ilmselt jõudmas ühisseisukohale selles osas, et see edetabel peaks olema iseenesest indikaatoriks. kuid peaks hõlmama ainult selliseid indikaatoreid, mis eeldab äh, sügavat, segavuti minevat analüüsi Keskpanga ja komisjoni poolt, kes konkreetselt siis läheksid nendesse äh, riikidesse kohale ja teeksid konkreetsed ettepanekud just nende jaoks ja esitaksid pake-, muutuste paketi, mille riik peaks siis ellu viima. selline lähenemine edetabelile tähendab seda, et tegemist ei ole nii-öelda automaatse vahendiga äh, juba välja arvutatud äh, võimalike erinevate stsenaariumite jaoks vaid sõltuks siiski liikmesriigide oludest. sellest ka komisjonis täna hommikul räägiti, see on väga oluline, et ko-, ja, ja, ja kuulda on, et komisjon siis esitab uued indikaatorid ja toob uue mõõtme sisse makromajanduslike tasakaalustamatuste ennetamiseks ja kõrvaldamiseks. see kõik on väga keeruline ja delikaatne teema, see analüüs on väga detailne ja seda on küll raske teha, kuid äh, on siiski palju tõhusam kui lihtsalt äh, nominatiiv- või indikaatorite kasutamine. sünergia küsimus samuti äh, tuleks siin kaalumisele võtta, kuigi seda sünergiat, sünergiat tuleb tõlgendada erinevalt, olenevalt siis sellest, kas tegemist on ülejäägi või puudujäägiga. ja lõpetuseks. arvestades kogu selle teema keerukust, arvestades seda, et me ju praegu ka kõik ise alles õpime asja oma ettepanekuid tehes, tahaksin ma kindlasti kaitsta seda seisukohta, et me võtaksime kasutusele väga-väga karmid sanktsioonid. see on sümboolselt väga oluline ja toetaksin seega siin komisjoni seisukohta me oleme Karl Haglundiga selles osas väga tihedat koostööd teinud, härra Haglund vastutab just nimelt selle sanktsioonide küsimuse eest, kuid minu meelest ei peaks me küll sellise väga keerulise süsteemi puhul kus ka komisjon on raskusi tekitanud, raske jõuda konkreetsete soovitusteni tööturu kohta, teadus- ja arendustegevuse kohta ja trahvide kohta. me peaksime olema tegelikult väga ettevaatlikud, et me ei läheks mõistlikkuse piiridest üle, üritades leida siin mingisuguse automatiseerituse. me peaksime jätma aega asja toimimiseks, vaatama, kuidas sellega läheb ja ma oleksin väga ettevaatlik sanktsioonmehhanismide puhul. lõpetuseks ja ma nüüd tõesti lõpetan ma tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes panustasid äh, omalt poolt minu raportisse ja teen väga kõvasti tööd selleks, et jõuda kompromissideni kolleegide vahel. Äh, suur tänu! ja nüüd Silvi Kulah. suur tänu, Sharon! kõigepealt äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, ka minu raportile on esitatud kakssada viiskümmend muudatusettepanekut, see on suur kollektiivne töö, mida me teeme. kuid ma loodan, et, et te ka mõistate, et see kontekst, milles me töötame, pidevalt areneb, pidevalt muutub, äh, ülemkohtu kogumised, äh, Eurotsooni kohtumised ja nii edasi minu meelest on äh, tegevusega, mis puudutab otseselt äh, karistusseadustiku nii-öelda mitte eriti ligitõmbav teema me peame tõesti mõtlema sellele, et ühenduse meetod on kõige parem lahendus ja komisjon on meile praegu pa välja pakkunud midagi, mis on suhteliselt tasakaalus, aga et muudatusettepanekud äh, nagu teised kolleegid ka on öelnud, äh, on osad sellised, äh, mis tahavad enamat, teised, kes tahaks hoopis midagi vähemat, mina jääksin selle juurde, mida komisjon on välja pakkunud, see on natukene tasakaalukam nüüd suur tänu Philippe Lambertile ja Rohelised, kes on üritanud teha ettepanekuid äh, Äh, nii-öelda litsentside kohta, see mõte mulle meeldib, kuid samas on mul jäänud mulje, et kõikidel raportööridel on oma valik, et kas me oleme valmis selle asjaga enne suve, nii nagu nõukogu nõuab, arvestades seda asja, et äh, tegemist on paketiga, mis on läbirääkimisel ja tegelikult on väga raske seda minu meelest rakendada. aga äh, ma ei tahaks, et komisjon ka ülepea kiirustaks. praegu me tegeleme ju ala, alles selle töö algusega, sanktsioonid, sanktsioonide süsteem ei ole paigas, kõik Corinne, härra Feiod ja lisatööd me tahame ju vältida seda, et need sanktsioonid kunagi üldse käivituksid, aga üldiselt praegu see süsteem on suhteliselt äh, äh vähe, tähendab, ei ole mitte väga detailne. eurovõlakirjad, eelmisel nädalal toimus äh, seminar, kus Kopp van Weinzinger ja teised rääkisid nendest punastest ja sinistest äh, võlakirjadest, suur tänu kolleegidele, kes kohal olid ma tahaksin natukene nende ekspertide seisukohad kokku võtta. ja muuseas, suur tänu sekretäriaadile selle töö eest, mis nad on ära teinud selles küsimuses. me oleme näinud teatavat seisukohtade lähenemist selles, et majanduslikus mõttes on mõte mõistlik ja arvestades euro positsioone praegu äh, rahvusvahelisel tasandil äh, luua siis sellised fondid, mis likviidsusprobleemide korral meid kaitseksid Äh, ja üle saada juriidilistest takistustest ja põhimõtteliselt on meil väga klassikaline äh, dilemma siin ees, et mis on soovitav ja mis on võimalik, ma olen rääkinud paljude kolleegidega, sealhulgas ka Põhjala kolleegidega äh, ja Saksamaa kolleegidega, kelle seisukohtade ta, te, kohtasid ma austan väga muidugi kõrgelt, kuivõrd ma arvest-, saan aru sellest, et nende kodune olukord on väga raske, aga äh, Äh, ma siiski toetaksin seda mõtet kahel põhjusel. minu meelest on väga oluline, et kõik meist ja see puudutab absoluutselt kõiki tekste, et kõik meist käituks täna siin Euroopa Liidu parlamendi saadikuna. ehk teisisõnu, kuulatakse ära oma valija, kuid arvestab ka teiste valijate seisukohtadega. ja me peame kuidagi äh, vältima seda põhja-lõuna lõhet, äh, seda praegu Euroopas rõhutatakse ikka ja jälle ja võib-olla me peaksime, et komisjon ise selle teemaga tegeleks, kuid me kindlasti ja seda ütlesin ma ka eile härra Trichelle, me ei loobu asjadest ja mõtete elluviimisest lihtsalt sellepärast, et äh, see väidetavalt ei ole võimalik, muidu meil ei oleks näiteks ka eurot täna käibel, kui omal ajal oleks öeldud, et see ei ole võimalik, meil seda ei oleks. nii et alati ei ole väga kerge leida tasakaalu selle vahel, mida me tahame ja mis on võimalik aga me peame ikkagi üritama, ma mõistan kõikide raskuseid, ma saan isegi ju aru, et eh, ka Prantsusmaal kõik ei ole nende ettepanekutega nõus, kuid me mingisugused keskpika perspektiivi, keskpiku perspektiivi omavad elemendid sellesse paketti peame sisse saama see on ühistöö, nagu ma ütlesin ja tahan tänada tõesti sekretäriaati ja kogu seda meeskonda. Eh, õhustik on väga hea, kuigi teema on raske suur tänu. alla viie minuti. seetõttu oli ka selline jumalik aura teie pea ümber, mille heitis päikesevalgus läbi akna. Karl, palun. suur tänu, esinaine. ja mina püüan äh, vähem kui viie minutiga toime tulla. mul oli umbes kakssada muudatusettepanekut, mul on väga hea meel nende üle, suurem osa muudatusettepanekutest olid väga konstruktiivses vaimus esitatud ja ma tervitan neid äh, peaaegu kõiki ja mul on väga hea meel, et selline makromajandusliku äh, tasakaalu nihete korrigeerimise süsteem äh, nüüd on kuju võtmas, nii nagu me oleme proua Pereiraga seda plaaninud. kõigepealt trahvide küsimus. Pole vähimatki kähtlust, kahtlust, trahvide ja trahvide määra küsimus on äärmiselt oluline ja see on loomulikult tõmmanud endale paljude kolleegide tähelepanu ja on mitmesuguseid eriarvamusi ja mõned ütlevad null koma neli, mõned ütlevad null koma kaks, mõned ütlevad midagi vahepealset, mina arvan, et selline lehmakauplemine ei ole eriti konstruktiivne, minul jällegi oli täna hommikul äärmiselt konstruktiivne kohtumine komisjoniga, me püüdsime arutleda, milline on parim viis selle küsimuse lahendamiseks ja ma olen kindel, et mingile lahendusele me kindlasti jõuame. ja siis kogu otsustamisprotsess äh, trahvide määramise osas, äh, mis äh, samuti tõstatab uusi küsimusi, raportid, kvalifitseeritud enamuse hääletus ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nõukogule väga ei meeldi selline lähenemine, siis on esitatud mitmesuguseid loomingulisi ettepanekuid kolleegide poolt nimelt, et komisjon otsustab trahvi määramise üle ja nõukogu üldse ei kaasatagi. see on üsna huvitav lähenemine, ehkki vägagi äh, äärmuslik. ja siis veel muudatusettepanekutest äh, räägitakse ka äh, raha eraldamisest trahvide puhul, kuhu need rahad siis lähevad, loodame, et tõenäoliselt meil ei ole vaja neid trahve määrata, aga kui need trahvid siiski määratakse, siis kuhu see raha suunata ja äh, praegune, praegune plaan on suunata see äh, stabiilsusfondi ja invest-, ja rohelised äh, räägivad Euroopa investeerimispanga raha suunamisest, aga te roheliste hääl jääb hüüdjaks hääleks kõrbeks, nii et ma arvan, et selles suunas me ei liigu võib, tõenäoliselt toetame seda mehhanismi, millest räägiti eile ECOFINis äh, ja kaasame äh, ka üht, ühendust, äh, nii nagu kord ja kohus oma lahenduses. ja siis veel, trahvid andmetega manipuleerimise eest on liikmesriike, kes on seda juba teinud loomulikult ja üldine äh, üldlevinud arusaam on, et äh, riigid, kes ei esita korrektseid andmeid, äh, piisavaid andmeid, äh, peavad saama ka karistuse. aga kuidas siis määratleda, kas on andmeid määratud, manipule-, andmetega manipuleeritud, kas on andmeid võltsitud või mitte, selle täpne paikapanemine on ka loomulikult meile väikeseks väljakutseks. veel küsimusi, mida siinkohal tasuks välja tuua ja mainida, on, millised on erakorralised majanduslikud äh, tingimused, äh, selles osas paistab äh, ka olevat üldiselt ühtne arvamus, siis riigi omaniku staatuse küsimus, Euroopa Parlamendi rolli küsimus, kus, kuhu oleks kasulik ja mõistlik kaasata Euroopa Parlamenti, kas siis läbipaistvuse põhjustel või ka otsustusprotsessi vajadustest lähtuvalt. see küsimus äh, tuleb paika panna. ja siis lõpetuseks äh, ühtekuuluvus äh, töö või terviklik lähenemine ja, ja, ja koostöö ko,, koostöö, sellepärast et loomulikult ka Elisa dokument on äh, äärmiselt seotud minu äh, dokumendiga ja seetõttu olen äh, väga tänulik selle konstruktiivse koostöö ja aimu eest, mis on valitsenud meie vahel. ma olen kindel, et me jõuame äh, üldise kokkuleppeni ja lõpetuseks äh, mõned on äh, teinud ettepaneku kogu see seadusandlik ettepanek äh, kustutada. ma arvan, et see, selles küsimuses ma küll, me küll kompromissile ei jõua, aga üleüldiselt kõigis teistes küsimustes ma arvan, et kompromissi potentsiaal on täiesti olemas. suur tänu, Karl ja Viki lõpetuseks. suur tänu! ja suur tänu ka kolleegidele, et äh, te ei esitanud üle kahesaja muudatusettepaneku nagu teiste puhul. muudatusettepanekuid oli väga huvitavaid ja ma jagasin variraportööridele kätte ka kompromissmuudatusettepanekud, aga kõik liikmed veel ei ole võib-olla neid kätte saanud. nii, kompromissid käsitlesid kõigepealt raamatupidamisstandardeid, siis äh, tasakaalu äh, rangemate meetmete ja lihtsalt äh, rahavoogude äh, analüüsimise osas, äh, siis komisjoni analüüsid, igakuised analüüsid, kesksed analüüsid ja nii edasi ja nii edasi, Astrid Lulling, et ei ole siin kohal või on siiski proua Lulling, võib-olla teie võiksite selgitada täpsemalt, äh, mida mõtlesite oma muudatusettepanekuga sada kakskümmend viis, sellest oleks mulle suur abi. ja mis puudutab ennustamist siis äh, ja prognoosimist, siis kes vastutab prognoosimise eest, see on üks küsimus, mis vajab arutlemist siis liikmesriikide ähm, prognooside ja komisjoni prognooside suhte küsimus, komisjon loomulikult tahaks äh, kahekümne seitsme liikmesriigi äh, majandust hõlmavad vaid prognoose, pidades silmas, et need majandused on omavahel seotud äh, vastast- ja mõjutavad vastastikku teist, äh, teineteist ja komisjon, komisjoni arvamust püüame siia siis ka kaasata. siis prognoosimises on oluline roll ka auditeerimisel, sellele pöörame rohkem tähelepanu ka Eurotsoonis, siis väga paljud muudatusettepanekud tahaksid, et meil oleks sõltumatu kogu, mis äh, tegeleb nii prognoosimisega kui ka fiskaaleeskirjadega ja sõltumatu nõukogu, sõltumatu fisk-, fiskaalameti äh, sõnastus on nõukogu tekstist täielikult välja jäänud, äh, aga väga paljud minu kolleegidest Eurotsooni kolleegidest äh, soovivad, et tegemist oleks äh, kohustusliku algatusega. ma arvan, et mingisuguse kompromissini me jõuame, aga siin tuleb pöörata tähelepanu erinevatele huvidele. siis äh, liikmesriikide äh, eeskirjad seoses äh, stabiilsus- ja kasvupaktiga, äh, eelarvelised eeskirjad, väga palju kasulikku kommentaare tuli muudatusettepanekutega ka selles küsimuses. üldiselt paistab, et me, meie hulgas valitseb üksmeel, me tahaksime tugevat, konstruktiivset dokumenti, mis tagab, et pro-, prognoosimise metoodika ja, ja prognoosimiseks kasutatavad andmed oleksid usaldusväärsed ja võimaldaksid sõltuvat järe, sõltumatut järelevalvet. see on äärmiselt oluline, kui me tahame, et meil oleks nii-öelda tugevamad ja paremad ennetavad meetmed, sellisel juhul korrektiivseid meetmeid võib-olla ei lähegi vaja juhiksin tähelepanu ka sellele, et fiskaalraamistiku direktiiv ei ole tegelikult äh, kasvu ja samas kasvu ja stabiilsuspakt, me peame eristama neid kahte dokumenti ja äh, äh, väga paljud muudatusettepanekud puudutavad tegelikult Corinni dokumenti ja väga paljud muudatusettepanekud käsitlevad ka riigi kulutuste kvaliteeti, need ei sobi äh, minu dokumendi äh, juurde ja need ei, äh, need sobiksid paremini mõningate teiste selle paketi osade juurde, ma arvan, et me ei peaks siin hindama põhimõtteliselt, millised riigieelarve kulutused on kvaliteetsed ja millised mitte suur tänu ja mul on veel üks küsimus äh, Ungari kolleegile, mis käsitles muudatusettepanekut äh, sada kolmkümmend viis, aga kuivõrd kolleegi pole kohal, siis räägime sellest hiljem. suur tänu. mul on suur, pikk sõnasoovijate nimekiri aga tean, et proua Hüübner peab lahkuma ja ta on üks variraportööridest, äh, nii et ta nõuta, võib-olla sina räägiksid kõigepealt ja siis räägiks, annaksin ma sõna teistele. suur tänu, ma tahaksin kahte küsimust puudutada. üks puudutab tulemustabelit ja nii palju, kui ma aru saan, siis äh, muudatusettepanekutes on äh, kaks äh, võimalust tulemustabeli jaoks, võib kasutada näitajate nimekirja võime või võime lasta komisjonil paika panna näitajate nimekirja delegeeritud akti abil ja kui me otsustame delegeeritud õigusakti kasuks, siis need indikaatorid lähtuvad delegeeritud akti protseduurist menetlusest, mitte määrusest ise ja mõlemat Äh, võimalust ei saa, ei tohiks korraga rakendada, ehk siis pikka indikaatorite nimekirja ja delegeeritud aktide lahenduste ja ma arvan, et see pikk nimekiri valmistab äh, mulle teatavaid probleeme, sellepärast et äh, need on seotud äh, laiemate poliitiliste, äh, ühiskonnapoliitiliste eesmärkidega lähtuvalt artiklist sada kakskümmend üks äh, ja indikaatorid, millest, mis puudutavad meid, peaksid olema seotud ennekõike varase hoiatussüsteemiga ja tasakaalu nihete ava, võimalikult varase avastamise vajadusega ja liigse eelarve puudujäägi protseduuri äh, käivitamisega, nii et ma arvan, et delegeeritud õigusakti lähenemine, mitte nimekiri, oleks parem lähenemine. mis puudutab jõustamismeetodeid äh, makromajanduslike tasakaalunihete kõrvaldamise jaoks, äh, siis kui liikmesriik on kah-, eiranud kahte järjestikust tähtaega, siis puudub siis see rakendub, aga esimese tähtaja eiramise puhul ei ole mingisuguseid meetmeid ja seetõttu see esimene tähtaeg on minu meelest seetõttu kasutu, seetõttu olen teinud omapoolse muudatusettepaneku äh, deposiidi äh, rakendamise kohta liikmesriigi puhul, kes on juba esimest tähtaegu einanud ja hiljem võib siis äh, pärast teise tähtaja eiramist või möödalaskmist äh, saaks äh, sellest deposiidist trahv. see muudaks jõustamisprotsessi märkimisväärselt tõhusamaks ja seetõttu oleks ka esimesel tähtajal juba oma, oma distsiplineeriv roll ja mõned liikmesriigid otsustaksid võib-olla pärast esimest tähtaega juba mitte äh, eirata teise tähtaja nõuet äh, ja kui siis see teine tähtaeg siiski äh, lastakse mööda, siis äh, on ka trahvi sissenõudmine tõhusam ja lihtsam meie süsteemi jaoks. suur tänu! Uh, suur tänu! enne, kui me läheme sõnavõtjate juurde tahaksin teile öelda, et Tafko võttis ühehäälselt vastu kompromissteksti mis töötati välja läbirääkimistel nõukoguga ja ülemkoguga ja hääletus toimub homme kell kolm. see on siis homme kolmapäeval, nii et ma saan ikka veel asjadest õigesti aru. hääletatakse küll väga erakorralisel ajal, nii et äh, teil tuleb minna täiskogu saali, ma ei hakka praegu sisust rääkima, sest tegemist on lõpliku tekstiga, mille osas on kokkuleppele jõutud ja täiskogule muudatusettepanekuid pole tehtud, sest muudatusettepanekute tegemise tähtaeg oli eile. nüüd tulles tagasi sõnavõtjate nimekirja juurde, siis tõesti väga paljud inimesed soovisid kõne saada, teeksin siis nüüd nii, et kõigepealt saavad sõna variraportöörid ja siis liikmed, see tähendab seda, et mõned, kes andsid küll varakult Äh, märkuid soovisid sõna saada, nagu Vervanš ja Künnar saavad seda hiljem, sest nad ei ole variraportöörid. aga praegu Udo Pullmann, Philip Lamberts, äh, härra Karinš, Liam Nangok, äh, Jürgen Klüüte, Edward Skikluna, sa vist andsid ka märku, Rodolfin Gunnar Bervanš ja Olle Ludvigson, kas keegi veel soovis sõna saada? ehk vaba mikrofon nüüd siis Astrid mul on kokkusaamine kell kuus, pean sealt sõna võtma. aga annan äh, Vicky Fordile informatsiooni kirjalikult. suur tänu! me vaatame siis, mis järjekorras teeme. Uudo kõigepealt. suur tänu! enne kui härra Trichet äh, nõutakse veel kaks või kolm korda poliitilist tulemust, mida peaks seadusloome kaudu äh, saavutama, tahan veel öelda põhimõtteliselt paari asja. mina tõesti hindan härra Trichet'st äh, põhimõtteliselt äh, juba sellepärast, kuidas ta kriisi ohja, ohjas. aga kui me nüüd siin komisjonis räägime sellest, milline on intressipoliitika või milline turupoliitika praegusel hetkel on, siis ma arvan, et me siiski peaksime olema äh, väga ranged ütlema, et see on Trichet vastutus ja kallid kolleegid, mitte keegi ei välju sellest protsessist ja järgmine kord Euroopa Parlamendi valimistel ei saada minna valijate ette ja öelda, et kas või stabiilsuspakti reformi tulemus on see, et me järgisime härra Trichet soovitusi. ei, ei, kolleeg Feio, kolleeg Fortman Kool, proua Goulart Te kõik peate oma valijatele selgitama, et tegemist oli lihtsalt mõistlike sammudega ja selle eest me ka võitleme. teiseks, kui me analüüsime, miks me praegu oleme sellises olukorras, siis, ja ma tõesti kaalun oma sõnu, mitte eelkõige või eranditult äh, ei ole siin vastutavaks liikmesriigid, mis võtsid väga palju võlgu, jah, seda küll juhtus, aga põhimõtteliselt olid siiski süüdi väga halvad finantsturgude seadused, ka pankade päästeprojektid, mis olid halvad ja tasakaalu nihked euroalal, mis tulid tegelikult majanduslikest protsessidest ja ka tahtmatus ja oskamatus majanduslikke reforme läbi viia mis tuleb veel ka läbi viia ja seepärast tuleb meil nüüd tõesti nutikalt ja intelligentselt vastata praegusele olukorrale, mitte äh, nii-öelda lolli paketiga, nagu härra Proodi ütles, vaid hoopis äh, nutika paketiga. kolmandaks, meil on tõesti vaja toetada väga auahnet konsolideerimisprotsessi, kuid poliitika, äh, karistuspoliitika kõrval peaksid meid meil olema ka stiimulid liikmesriikidele tuleb anda stiimuleid eh, teha teha häid investeeringuid, teha neid reforme, mida on vaja, eriti haridussüsteemis, aga ka energiavaldkonnas ja teistes valdkondades. väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid tuleks toetada. pärast Jaapani katastroofi energiaalased arutelud muutuvad täielikult kahjuks alles nüüd, aga ka energiavaldkond nõuab Euroopa Liidus palju suuremaid investeeringuid kui varem ja me ei tohiks teha nägu, nagu seda tegelikult ei oleks vaja. me ei taha et hinnatakse ainult äh, häid kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgi investeeringuid. pakt ei või teha seda viga, et ta seab ühele pulgale kõik riigid, ka need riigid, kus eelarvepoliitika tõesti oli raiskav. me soovime tõesti pakti, mis oleks äh, selline, et arvestab ka majandustsüklitega nii et sellepärast peab pakt arvestama majandustsüklitega ja reageerima siis vastavalt erinevatele tsüklitele. seepärast teeme me ka oma muudatusettepanekud, mis on väga täpselt sõnastatud ja kui need läbi lähevad, siis on meil võimalik jõuda ka mõistlikule kompromissile. kuid meie ei ole valmis vastu võtma halba kompromissi, sest me ei saa oma valijatele seda õigustada. seepärast, kallid kolleegid, tõesti võitleme siin pikalt selleks, et jõuda korraliku tulemuseni. suur tänu, Philipp, palun! Thank you, Chair. So uh, suur tänu! kõigepealt paar lühikest märkust. Silvi kui roheliste variraportöör mul tahan sulle siin öelda, et me tõesti esindame kõiki kodanikke, mitte ainult oma riigi kodanikke. ja ma olen väga avatud ka Saksa maksumaksjate arvamuse ja noorte Hispaania töötute arvamusega, ma arvan, et tõesti kõik kodanikud äh, on ära teeninud selle, et nad kuulatakse ära. Euroopa föderalistina tahaksin korrata, et isegi kui me tahaksime komisjonile rohkem võimu anda kui neutraalsele institutsioonile, komisjoni käitumine ja iga-aastase majanduskasvu uuringu puhul tõesti ta tegelikult ei õigusta seda usaldust, vaid pigem kahjustab. tegemist on väga ideoloogilise raportiga, mis põhimõtteliselt ütleb, et suurem osa kohandamistööst peaksid enda katta võtma kõige tavalisemad töölised. nüüd kuue raportööri töö esimene katse siin äh, jõuda kompromissettepanekutele, jah. otse loomulikult ma ei hakka praegu täiskogul läbirääkimisi pidama, tahaksin lihtsalt äh, tuua välja meie jaoks kõige tähtsamad punktid. esiteks äh, kasvu- ja stabiilsuspakt. meil on vaja minna tagasi eelarvete tasakaalu juurde, mitte kulude juurde. iga kord, kui kulud jäetakse välja, mul on väga kahju, siis tuleb iga kord ka, kui me räägime kulutust, tuleb rääkida ka sissetulekust ja kui me ei maini sissetulekut, siis me ei tohiks ka kulutusi rääkida, mainida ja alati peaksime rääkima tasakaalust. teiseks tuleb komisjonil analüüs läbi viia, sest meil ei ole teisi võimalusi praegu leevendavate meetmete jaoks. ma tean, et mõned tahavad pakti muuta automaatsemaks me peame tõesti kogu majandustsükliga arvestama, mitte ainult ühe hetke seisuga ja teiseks meil tuleb arvestada ka reformidega. jah, ma tean, et teile paljudele meeldiks pensionisüsteemi reformida ja sellepärast on see ka selgelt välja toodud, aga ka investeeringud, mis tõesti ka järeltuleva põlvkonna koormat vähendaksid siis kasvaja stabiilsuspakt, me tahaksime pöörata tähelepanu sellele, et see kahekümnendiku reegel oleks see tegur, mis oleks kõikidest tähtsam. ehk kui te vaatate teisi reegl-, teisi riike, siis see on tõesti see reegel, see, mis peaks kehtima kõikide poliitikate ja riikide jaoks. jah, aga tegemist on siiski väga sel-, väga raske katsega seda pakti parandada. neljandaks makromajandusliku tasakaalu nihked. vaadake praegust olukorda osades liikmesriikides. vaadake olukorda, mis on Jaapanis. kõik teevad näo, nagu Kreeka oleks see näide. jah, tõesti, seal küll riigi rahaga hästi ümber ei käidud see on tõsi, aga Iirimaa ja Hispaania on väga heaks näiteks äh, selle kohta, kuidas erasektor ei käitunud mõistlikult, mitte aga ainult nendes riikides. tahan, mul on kahju öelda ka Saksa sõpradele, et ka Belgia ja Saksa pankurid äh, käitusid äh, vastutustundetult ja nad peavad maksma selle eest, nad ei ole tõesti heaks näiteks korraliku haldustöö eest. kui me ei pane paika selliseid kriteeriumeid nagu energiatõhusus ja energiaallikate tõhus kasutamine. kui te tahate rääkida konkurentsivõimest, siis minugi poolest, aga mis muudab meie majandused konkurentsivõimeliseks, kas me peaksime keskenduma ainult tööjõukuludele? jah, see on tõesti üks, aga sa ei muu-, tee kuludest isegi mitte, moodusta kuludest isegi mitte kahtekümmet protsenti. kui me vaatame aga energiatõhusust, siis tõesti me lollitame iseennast. vaadake, kui haavatavaks on muutunud Jaapani majandus. tuumaenergia ei, ei ole lahendus kõigele. sest Jaapanist on saanud kõige haavatavam majandus äh, maakeral. midagi ei ole siin veel öeldud ka riigivõla kohta ja me teame, et ka see on tasakaalu nihete üheks suureks põhjuseks kandev mõjud kuidas, kui te soovite puudujääkidega võrrelda, siis tuleb vaadata ka teist poolt, meil ei ole siin planeedil ainult võimalik äh, saada ülejääki, sest kes siis võtab enda kanda puudujäägid? me ei ole küll rohelised mehikesed, aga need ei toimi. sanktsioonid, karistused, ärge rääkige mulle karistustest, kui te ei ole nõus rääkima stiimulitest ja see Saksamaa lähenemine. ma väga vabandan selle, nende õpetlike sõnade pärast, aga tõesti, siin tuleb ka reaalset olukorda rohkem välja tuua. ja lõpetan sellega. see on väga tähtis õigusloomeline projekt selleks, et majanduse tasakaalu tagada Euroopas, aga see peab olema ühendatud kahe teise tähtsa teguriga, mida siin ei ole äh, nimetatud ja te olete kuulnud, et ma olen seda ka varem öelnud, need tegurid on esiteks äh, maksupoliitika, ühtne maksupoliitika äh, osa osapooli ei maksa piisavalt ja me peaksime hoolitsema selle eest, et nemad ka oma osa kannavad ja kui me tahame oma kodanikele seda tõesti meeldivaks muuta, siis tuleb stiimulid võimalikult kiiresti sisse viia ja mulle tundub, et me praegu seda ei tee ja teiseks finantstööstus. suur osa seadusandlusest, siduvast seadusandlusest, kui te vaatate siin neid, neid järelevalvepakette ja me oleme siin otsustanud, et me viime sisse Euroopa poliitik-, politsei, siis reeglid ei ole muutunud, aga neid tuleb muuta. ja me oleme näinud siin väga suurt vastupanu. Need lollid pangad, mis käitusid vastutustundetult, investeerisid vastutustundetult, peavad nüüd tõesti ka oma vastutustundetuse vilju maitsma me oleme nüüd selle tööga siin alustanud, me peame need asjad üle vaatama, ma olen Corinniga juba rääkinud sellest ja meil on ka juba ähm, kokku lepitud uus kohtumine. ma ootan põnevusega tõesti järgmisi läbirääkimisnädalaid. Philipp uh,, äh, more time. suur tänu, andsin äh, Philippile natukene rohkem aega, kuivõrd äh, ta on variraportööri ainus roheliste esindaja tänases arutelus, nii et ärge nüüd kujutage endale ette, teised, et te sama palju aega saate ja kahju ka, et me selle kardina peame ette tõmbama, aga ta kasutas ära tõsiasja, et ma tegelikult teda saalis hästi ei näinud. Äh, sellepärast ma panen kardina ette, härra Kaarins, palun järgmisena, aga suur tänu. mina, nagu paljud teie seast, olen poliitikas olnud juba kaua ja üldiselt opositsiooni ja koalitsiooni erinevus on selles, et koalitsioon tavaliselt näeb valitsust äh, probleemi lahendusena ja opositsioon äh, probleemina. aga äh, kuulates ära härra Pulmani seisukohad äh, ja seisukohad selle paketi kohta, siis tegelikult räägime me siin nihverdamisruumist. sellega on väga suuri raskusi näiteks valitsuste vahel. ma olen olnud öö, oma koduriigis valitsuses ja võin sel-, kindlalt öelda seda, et minu hinnang on see, et valitsused üritavad tihti nii palju kui võimalik äh, puhtalt välja tulla, mitte ükski valitsus, kes äh, peab arvestama valimistega, ei taha teha selliseid otsuseid, mida väga suur osa valijaskonnast peaks äh, napakateks. aga üldiselt puudutavad need otsused kulutusi kõik valitsused, olgu nad siis parem- või vasakpoolsed või paremtsentristlikud või vasaktsentristlikud, kõik tahaksid enne valimisi kuulutada, aga kahjuks äh, valitsemistükkel tihti ei käi käsikäes majandustsükliga, nii et teinekord jah, võib-olla sellest on kasu, teinekord aga ei ole sellega nii hästi. nii et äh, mina olen ka esitanud mitmetesse nendest raportitest äh, muudatusettepanekuid ja me peaksime tõesti mõtlema sellele, et kas äh, napaka pakti ja, ja jäikuse retoorika ongi nii rumal, sest et me peame tõesti mõtlema Euroopa poliitikutena, nagu proua Lepage ütles, mitte liikmesriikide esindajatena. kui ei ole välist survet, mis distsiplineeriks neid valitsusi, kellel on poliitiline vajadus või surve eh, kulusid tõsta seades niimoodi ohtu terve antud liikmesriigi majanduse olukorra või, või teistes liikmesriikides toimuva, peaksime me tõesti mõtlema natukene rohkem jäi-, jäigemate sanktsioonide peale. mind mina ka ei ole huvitatud sanktsioonide rakendamisest, kuid olles olnud valitsuses ise, tean ma seda, et kui keegi ei kontrolli sinu tegevust ja valija muudkui karjub, et kuluta, kuluta, kuluta, on vaja kindlasti hädapidurit tõmmata Euroopa tasandil, tuu-, toomaks tagasi distsipliini, mida meil on ju vaja makromajanduslikus kontekstis. suur tänu! Liam, palun järgmisena suur tänu, kallid äh, kolleegid, äh, mis puudutab äh, liikmesriikide mm, eelarveseisundi järelevalvet, siis minu meelest kõige raskem selles tekstis on just nimelt see, mis puudutab majanduse juhtimist. proua Ford on ära teinud väga suure töö selleks, et tuua välja need ühtsed punktid erinevate fraktsioonide vahel, eriti selles osas, mis puudutab kõiki tehnilisi küsimusi ja suur tänu talle selle eest ja ma tahaksin äh, toetada komisjoni seisukohta äh, prognoosimeetodite definitsiooni osas, aga sellegipoolest on punkte, mida on väga raske omavahel lepitada. isegi kui ma olen täiesti veendunud äh, selles, et kõik tahaksid neid seisukohti lepitada. kõigepealt, meie teeme ettepaneku isoleerida avaliku sektori investeeringud äh, kohalikele kontodele. ja see on seisukoht, mida ka Rahvapartei on toetanud, äh, härra Garcia Margallo on esitanud sellesisulisi muudatusettepanekuid, aga mul on, aga ma saan muidugi aru, et on kolleege, kes seda seisukohta ei toeta. teiseks, sanktsioonide karmistamine, see äh, ei üllata mind, selle ettepanek, et liberaalid ja demokraadid äh,, isegi kui nemad on selle teinud, kuid äh, siiski härra Lambertsi muudatusettepanek, mis läheb samas suunas, on võib-olla natukene rohkem äh, jahmatav äh,. kallis Philipp, tuletaksin sulle meelde, et automati, et sanktsioonide automaatsuse põhimõte iseenesest äh, hõlmab endas ka äh, Äh, tsüklivälise äh, süsteemiga arvestamist, see oleks päästnud meid omal ajal kriisist ja oleks äh, vältinud katastroofe. ja veel need, sama taktikat te kasutate praegu näiteks ka tuumaenergiaalases debatis, ma küll ei saa aru sellest, kuidas härra Lamberts ütleb, et erasektor peab ka investeerima sellesse. kolmandaks, väga paljud kolleegid eh, oma muudatusettepanekuid juba siin selgitasid ja nad tahavad seda, et eh, nad ei eh, tahaks, et liikmesriigid saaks erandeid kasutada, siin ma olen nõus sinuga, Philipp. tuletaksin teile meelde, et äh, läbikukkunud turgudel olid erapangad, need, kes kokku varisesid ja ilma riigipoolse sekkutorita ei oleks täna enam üldse maailmakaardil neid pankasid ja öö, oleks ilmselt surve alla sattunud kõik finantsturud, nii et öö, oleksin mõneti kriitiline teiste kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekute osas. ja nüüd see järelhinnang, millest Vicky Ford hetk tagasi rääkis. reeglite siis järelhindamist. ma tõesti arvan, et lisaks kvantitatiivsetele argumentidele on meil vaja ka kvalitatiivne kvaliteet tagada. majandusteadlased teavad sellest nii mõndagi juba, aga meie eh, nõuame siis seda, et tuleb hinnata poliitikate tõhusust, eriti kui see puudutab eh, eh, riigisektori kulutusi ja nii edasi ma loodan, et me suudame leida kompromissid, ma jään nii proua Fordi kui ka teiste käsutusse kindlasti aitamaks kompromissi leidmist, kuid ausalt öeldes hm, jään ma siiski suhteliselt skeptiliseks äh, sel, selle six-packi osas. Thank you very much uh,, Jürgen. suur tänu, Jürgen, palun. jaa, tänke, Jürgen. jah, suur tänu tahan jätkata sealt, kus Silvi Kulaar lõpetas. nimelt, et me peaksime tõesti vaatama kõiki riike ja mitte ainult oma koduriiki. ja tahaksin öelda, et minu fraktsioonis on väga palju kolleege, kes vaatavad väga kriitiliselt seda, mida siin on ette valmistatud. see kriitik ka tuleb väga hästi välja ka selles osas, mida ütles Philipp ja ka teised, Liam näiteks, et pangad olid ka võlgade tekkes süüdi. ehk et äh, mitte ainult äh, riigid, riikide eelarvepoliitika polnud halb, vaid et tegelikult põhivastutus on siiski pankade käes. ja meil tõesti tuleb äh, nüüd hoolitseda selle eest, et välja töötatakse pak-, pakett, mis äh, nõuab ka seda, et äh, avalik sektor ei vastuta mitte üksi võlgade eest. me oleme teinud ka seetõttu muudatusettepanekuid, äh, mis võib-olla esmapilgul tunduvad olevat ainult äh, sellised, mis on pigem sõnastuslikud, näiteks meie siin järelevalve puhul oleme ütelnud, et pigem peaks olema tegemist koordineerimisega, ehk et me soovime, et Euroopa Liidu tasandil ei tegeldaks mitte ainult järelevalvega. me kuuleme siin, et ka, et Euroopa Liidus on muudkui keegi, kes valvab teiste üle järele ja on väga palju neid, kelle üle järelevalvatakse ja siis tekib ka selline hierarhia. aga me tahaksime, et Euroopa riikide vaheline suhtlemine ja ka Euroopa Parlamendiga oleks horisontaalne ühel tasandil ja seetõttu räägime räägime koordinatsioonist koordineerimisest. väga tähtis on arvestada ka sellega, et eelarvepoliitika on tegelikult kõikide riiklike parlamentide üks tähtsamaid õiguseid ja parlam-, Euroopa Parlamendil ei tohiks olla väga kergekäeliselt õigust äh, sekkuda. seepärast peaksime siis tõesti kõik äh, võrdväärselt selles protsessis osalema ja ma arvan, et äh, karistuste osas tõesti äh, ollakse neile pigem vastu. suure tõenäosusega ka karistused nähakse ette, aga siis me peaksime vähemalt miinimumstandardid paika panema, et nad oleksid läbipaistvad ja et nad siiski oleksid õigusriigi põhimõtetega kooskõlas. sest praegusel hetkel on väga palju suletud uste taga otsustatud, läbipaistvusest rääkida ei saa, nii et tõesti, kui me siin räägime ka karistustest, siis tuleb kinni pidada ka õigusriigi põhimõtetest, siis tasakaalu nihked, ka selle kohta on siin juba päris palju öeldud, aga tahaksin veel toonitada, et ei piisa sellest, et me võtame ette ainult mõned üksikud liikmesriigid või konkreetse liikmesriigi. meil on siin ühisturg, nii et me ei saa ainult ühte riiki liik-, luubi alla võtta ja me peaksime tõesti vaatama, kuidas erinevad rahvamajandused omavahel koos toimivad ja siin nagu öeldi, et on ju neid, kellel on ülejääk ja teisi, kellel on puudujääke ja need on omavahel seotud nagu ühendatud anumad. nii et äh, me tõesti peaksime vaatama, kuidas need äh, omavahel siis toimivad. Äh, mis puudutab tulemustabelit, siis ma ei ole nõus sellega, mida ütles kolleeg Danuta Hübner. meie siiski sooviksime, et pakt paketis seda mainitakse ja et ka piisav rahastamine on ette nähtud, sest muidu võib juhtuda sama lugu nagu Kreekaga, ehk et äh, kogu seda protsessi kasutatakse ainult selleks, et kellegi peale näpuga näidata ja teda süüdistada. nii et keegi siis patuoinaks teha ka meedia silmis. Need patuoinakampaaniad aga tavaliselt ei ole väga edukad, seda on väga hästi olnud näha ka Saksamaal. see, mis, milline maine on Kreekal, on täiesti õudne, Saksamaal ei ole võimalik üldse mitte Kreeka nime mainidagi, ilma et kõik hakkaksid äh, äh, Kreekat kohta midagi halba ütlema, nii et tõesti midagi sellist ei ole võimalik teha, me ei tohi niimoodi riike kohelda ja peaksime oma seadusloomeliste ettepanekutega olema tõesti väga ettevaatlikud, et mitte sellistele protsessidele tuult tiibadesse anda, nagu praegu Saksamaal. see ei aita mitte kedagi. ja tahaksin veel viidata sellele, et komisjon, ma ei taha nüüd kedagi süüdistada selles, et ta oma tööd ei tee või halvasti teeb, aga sellegipoolest seadusloomelises projektis jääb mulje, et komisjon oleks nagu asjadest kõrgemal, aga selline mulje siiski ei tohiks jääda, praegu jääb mulje, et komisjon on nagu teoseks mahhina, mis teeb ettepanekuid resolutsioonide ja meetmete kohta, aga ta ei pea õigustama, miks ta neid otsuseid vastu võtab. sellepärast oleme me teinud ettepaneku, mis kohe kindlasti praegusel kujul läbi ei lähe. me oleme nimelt öelnud, et komis-, komisjonile peaks olema ka võimalik karistusi peale panna, see pole küll realistlik, aga me peaksime siiski mõtlema selle üle järele, et ka komisjon peaks vastutama oma tegude eest, ehk et komisjon peaks teadma, et äh, tal tuleb aru anda sellest, mis ta on välja töötanud ja et ta ei ole, seisa kuskil pilve peal, ei vaata sealt alla nii et äh, see on tõesti asi, mille tuleb mõelda ja mingi lahendus tuleb selles küsimuses leida tundub, et nüüd olen juba ammendanud ka oma kõneaja, aga olen ka öelnud ära kõik, mis oli tähtis. Uh, suur tänu, Edward um,! <clears throat> I, I will speak on um... räägiksime äh, pigem FEIO raportist, äh, mitte niivõrd äh, Silvi Kulaari raportist, olen paljude muudatusettepanekutega nõus, iseäranis eurovõlakirjade osas, seal on meie arvamused üsnagi kattuvad aga minu muudatusettepanekud seoses Veio raportiga, siis neid äh, kirjeldaksin ma ühe pealkirjaga ära äh, peksuta seda hobust. Äh, sanktsioonide eesmärki on Äh, stimuleerida, kuid äh, lõppkokkuvõttes äh, me peame pidama meeles seda, et meie peamine eesmärk on riigi taas jalule aitama, me peame aitama neil riikidel saada konkurentsivõimelisteks, toetada nende majanduskasvu, tööhõivet, me peame olema mõõdukad ja seetõttu meie jaoks on olulised mõõdukad, aga kindlad sanktsioonid ja mitte üh liigsed ja liigse koor-, koormusega sanktsioonid, mida hiljem on raske jõustada. ja siis äh, äh, arvesse tuleb võtta loomulikult äh, antud ajahetke majandusolukorda, mõningatel riikidel on võimalik äh, sanktsioone tasuda, trahve tasuda, aga mõned riigid võivad olla niivõrd äh, suures hädaolukorras, et see on nende jaoks võimatu Äh, seetõttu tuleb rakendada ka äh, tsükliliselt kohandatud mõõtmissüsteeme majandus, majanduse olukorra hindamiseks. mis puudutab äh, hädaplaane, siis ma arvan, et kui me tahame olukorda ühtlustada, meetmeid ühtlustada, tahame läbipaistvat, hästi mõõdetud järelevalveraamistikku, siis äh, me peame kõiges selles üksikasjalikult kokku leppima ja me ei tahaks mingisugustele erinevatele eelarve kulutustele näpuga näidata, kõik eelarve kulu äh, artiklid, pensionid ja nii edasi ja nii edasi äh, toovad endaga kaasa äh, teatavaid ohte ja kõiki neid tegelikult põhimõtteliselt peaks kaasama. ja ma arvan, et me peame kompromissettepanekuid põhjalikult läbi lugema ja võib-olla jõuame ka ühisele kokkuleppele, mis äh, võtab kõiki erinevaid kriteeriume arvesse. tööhõive, jätkusuutlik äh, majanduskasv peavad põhinema reaalsusel ja me peame oma ettepanekuid analüüsima lähtudes äh, põhimõttest, kas meie meetmed viivad tööhõive tõusuni, kas aitavad meil äh, kriisi seljatada. mis puudutab äh, järelevalvet, siis järelevalve peab olema ennekõike läbipaistev ja liikmesriikide aruandluskohustus parlamendi ees tähendab seda, et liikmesriigid, liikmesriike tuleb kutsuda meie ette, et nad saaksid meile selgitada äh, olukorda ja neil peab olema ka õigus äh, end kuuldavaks teha, oma seisukohti esitada, ilma et me otseselt neid siia kutsuksime, nii et see peab olema kahepoolne protsess. siis veel. alguses äh, olime me selle vastu, et meie saaksime juhtida tähelepanu või tuu-, tõsta esile mõningaid äh, konkreetseid indikaatoreid ja me tahtsime, et süsteem oleks võimalikult äh, paindlik. aga nüüd äh, oleme siis jõudnud sellise paktini, paketini, kus mainitakse konkreetseid indikaatoreid ja, ja kuhu need indikaatorid on kaasatud ma arvan, et jah, see on, me, me peaksime neid kaasama ja siis jätma samas nimekirja lahtiseks, ütleme, et indikaatoreid on ka teisi, kuid kui tegemist on oluliste indikaatoritega, siis ma ei näe mingit põhjust nende väljajätmiseks. suur tänu ja Herbert Tohmann. Äh, suur tänu, proua esimees, mina olen oma fraktsiooni variraportöör Ferreira raporti osas ja sellepärast tahaksingi rääkida ainult Ferreira raportist. ma arvan, et makromajanduslike tasakaalu nihete puhul oleme me jõudnud täiesti uude süsteemi, mida meil kunagi varem pole olnud. ja seda tähtsam on, et me nüüd töötaksime välja õige süsteemi, et me alustaksime seda ka õigete sammudega väga tähtis on rakendada just seda, mis tõesti aitab ka makromajanduslikke tasakaalunihkeid avastada, ei rohkem ega vähem. ja seejuures ei ole mitte tähtis, vabandust, et ma seda nüüd äh, nii lihtsustatult ütlen, et me siin häid ja halbu riike välja selgitaksime või et me teatud liikmesriikide äh, poole näppu vibutaks ma arvan, et kui me liikmesriikides avastame makromajanduslikke tasakaalunihkeid ja reageerime piisavalt kiiresti, siis see ei ole mitte ainult teiste riikide kaitseks, vaid ka asjast puudutatud liikmesriigi kaitseks. sest kui ma oleks Kreeka puhul palju varem avastanud, mis toimub ja reageerinud varem, mis toimub, siis ei oleks see kaitsnud mitte ainult teisi liikmesriike, vaid ka Kreekat ja Kreeka oleks pääsenud nendest suurtest kärpimisnõuetest ja meetmetest, mis praegu ju kreeklaste jaoks on tõesti suureks koormaks. ja ma arvan, et selles mõttes tuleks vaadata ka seda, selles valguses tuleks vaadata ka seda tulemustabelit, sest see võiks olla ka selline äh, Äh, ennetav hoiatussüsteem, nii nagu komisjon on selle ette näinud. ja selle tabeli puhul me peaksime tõesti tegema vahet sellel, mis oli enne ja mis tuleb pärast, ehk et kuidas üritatakse uuesti terveneda ja selles tervenemisplaanis peaksid olema arvestatud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegia eesmärgid kuidas riik uuesti jalule aidata, siis otse loomulikult seal tuleks arvestada ka sellega, mis on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ette nähtud, sest muidu poleks ju sellel strateegial mitte mingit mõtet. nii et ma leian, et seda tulemustabelit ei tohi siin praegu segamini ajada lihtsalt makromajanduslike tasakaalu nihete identifitseerimisega ja sellega, mis meil kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas on. siis veel kaks märkust ma arvan, et arutelud on olnud viljakad ja erinevad fraktsioonid on väga hästi välja toonud ka selle, milline on parlamendi roll. komisjon on jätnud parlamendile väga, väga väikese, et mitte öelda täiesti olematu rolli. ma ei arva, et parlament peaks sekkuma täidesaatvasse töösse, aga parlamendil peaks olema võimalus oma poliitilist vastutust kanda milline on komisjoni roll? ma arvan, et komisjonil peab olema ka tugev roll kanda. komisjon peaks võtma juhti, ohjad selle mehhanismi osas enda kätte ja sellepärast minu fraktsioon on teinud ka ettepaneku, et me kasutaksime seda ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamust, sest minu arvates on see parim võimalus komisjoni ettepanekuid parandada. ja viimane märkus puudutab sümmeetrilist äh, jälgimist, just äh, kolleeg Lamberts nimetas ka seda, jah, tõesti, otse loomulikult on nii, et see tulemustabel peab olema sümmeetriline, see tähendab seda, et äh, on tõesti riike, kus on väga suur jooksevkonto defitsiit või siis ka äh, ülejääk. aga et nüüd lihtsalt öelda, et olgu, kui mõnel riigil on probleeme, siis vaatame, mis teised riigid on teinud. näiteks kui Iirimaal on pro-, on probleeme maksupoliitikaga ja Hispaania loob stiimuleid investoritele ja seega on võimaldanud teatud käitumist ja ning öelda ettevõttele, et sa ise vastutasid, sina läksid Hispaaniasse ja investeerisid seal, siis mulle tundub, et selline lähenemine pole päris õige. ja siin me tõesti peaksime neid asju õiges valguses vaatama eriti mis puudutab seda vastutuse kandmist ja selle jagamist. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna Gunnar Hökkmark, vabandust, sa andsid küll esimesel märku, et tahad sõna. ja järgmine kõneleja on Pervanš Perez, juhul kui mina tagasi ei jõua. no suur tänu, ma püüan jätkata nii kaua, kuni te tagasi tulete oma sõnavõttu ja väga huvitav on olnud kuulata tänaseid arutelusid äh, ja väga paljud äh, seisukohad on äh, peaaegu meie kõigi ühisseisukohad, kuid samas mul on selline mulje, et me oleme sellise, selle küsimuse kiireloomulise, kuidagi kiireloomulisuse juba kuidagi ära unustanud. Pole sugugi möödas pikk äh, aeg sellest äh, ajast, kui väga paljud liikmesriigid äh, seisid silmitsi tõsise kriisiga, mis seadis ohtu nende enda riigieelarve stabiilsuse, aga ka meie kõigi stabiilsuse. ma arvan, et me ei tohiks unustada seda, et eelarve defitsiidi olukorras on igasugune majanduskasv ja tööhõive suurendamine võimatu otse vastupidi, kriisiolukorras töökohad kaovad ja majanduskasv pidurdub ja ma arvan, et me peame me vaatama, kuidas me saame kasutada defitsiiti ja kulutusi ja, ja, ja kuidas me õpime, kuidas õppida varasematest õppetundidest tulevikus, leian ma on raske kõiki erinevaid protsesse koondada ja neist ülevaadet saada ja mina arvan, et selline meil on vaja midagi fookusesse seada, meil on vaja prioriteedid paika panna, meil on vaja tulevikuks õigeid poliitikaid ja, ja neid poliitikaid on väga raske määratleda, see on nagu püha graali otsing. me istume siin ja räägime nendest küsimustest sellepärast, et me ei taha öö, äh, uuesti öö, teha samu vigu, mis meid äh, kriisini viisid, me ei taha selliseid suuri võlakoormaid tulevikus ja me peame seda eesmärki ka silmas pidama. ja äh, sellega seoses äh, võib rääkida ka sanktsioonidest, laiem järelevalveraamistik majanduspoliitikas muudab sanktsioonide küsimuse äh, märkimisväärselt keerulisemaks ja sellepärast, et äh, see, see sellises laiemas majanduslikus arutelus on definitsioonid õigete ja valede sammude, vigade ja eksimuste osas märkimisväärselt äh, laialivalguvamad ja siin on oluline tulemustabel ka. kui meil on stabiilsuspakt majanduspoliitika jaoks ja varasemad kogemused näitavad meile, et on suur võimalus, et meie püüdlused kukuvad läbi, kui meil on väga lai tulemustabel, ma arvan, et olulised meie majandusstabiilsuse jaoks on defitsiit, võla tasakaal, vastastikune lähenemine, see tagab meile keskpika lähenemise ja Äh, nende äh, ta- ja meie eesmärkide tagamiseks on vaja ka sobivaid äh, sanktsioone. kui me seame endale liiga palju ülesandeid, siis me jääme kaotajateks, me peame jääma keskendunuks õigetele näitajatele, stabiilsus kasvupaktile, stabiilsus peab olema meie esimene ülesanne ja me peame oma pingutused suunama ennekõike sellele. suur tänu, Hiinet Revanche! suur tänu, proua president. mul on äh, öelda kolm asja. kõigepealt äh, äh, nõukogu tahab nende asjadega juunikuuks ühele poole jõuda, me oleme juba päris palju rääkinud, nõukogus on räägitud paljudest asjadest, eurost, eurogrupis ja äh, ülemkogu otsustab mitmete asjade üle, nagu näiteks äh, võla kestus, võlamäär äh, ja tänaste arutelude algudes Paul Macron tegi ettepaneku, et me jääme teksti juurde pidama, jääme nende juurde. nüüd jääme siis ainult nende kuue teksti juurde, kuigi me oleme näinud tõsiseid muutusi eh, majandustes ja mulle tundub, et eh, need muutused absoluutselt ignoreerivad seda, mis nendes tekstides on kirjas ju ja mulle tundub, et me peaksime siiski keskenduma sellele, et väga tugevaid poliitilisi sõnumisi välja saata. eile president Trichet tegi oma avalduse äh, Äh, selle paketi osas. Äh, mina tulen parasjagu just nimelt Genfist, äh, kus me ka kohtusime selles teema, sellel teemal ja mulle tundub, et Euroopa Keskpank ja privaatpangad on tegelema hakanud pigem tööturu probleemidega, mitte ei keskendu oma ülesannetele investeerimispankuritena Jacques Delors äh, eelmise nädala esmaspäeval käis ju samuti parlamendis ja rõhutas seda, kui oluline on ühenduse meetodi kasutamine, millele härra Krugman äh, on äh, suisa vastupidiseid argumente esitanud Euroopa Investeerimispanga kuulsime hoopis teistsugust juttu ja ausalt öeldes mulle tundub, et me peame tõsiselt ikkagi mõtlema, mida me praegu teeme. ma tooksin ühe veel. nimelt äh, lõunapoolsetes riikides on, äh, kujutagem ette, palgad äh, tõsiselt kukuvad. tegelikkus on selline, mis näitab seda, et kui Äh, tõesti alguses äh, äh, tõusid palgad ja seda tänu sellele, et tarbiinflatsioon tõuseb. kuid kui hinnad tõusevad, siis see näitab ju seda, et toodete turg ei toimi ja mitte palgaturg ei toimi. ja minu meelest me siin teeme küll väga vasturääkivaid avaldusi. ja vabandan, et ma nüüd selle asja juurde tagasi tulen, aga mina ei ole mitte ühtegi muudatusettepanekut selle kuue teksti osas esitanud ja põhjus selleks on väga lihtne. sellepärast, olles tööhõivekomisjoni esimees, olen ma olnud äh, arvamuse koostaja kolme äh, selle projekti osas ja enamus kompromisse on juba saavutatud, nii et ma palutaksin teil arvestada sellega, mis võeti tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis vastu sellepärast et kui äh, me tahame jõuda natukene kiiremini edasi ja kindlamalt edasi, siis tuleb arvestada seda, mida oleme meie oma komisjoniga öelnud. ma ei taha küll liiga pikalt rääkida, kuid äh, lubage siiski viidata kahele-kolmele punktile, kus minu meelest äh, tööhõive sotsiaalkomisjonil on oma panus anda. see puudutab proua Wortmann kooli raportit, te pakkusite oma versiooni välja ja tegelikult meile tundub see usaldatavusnormatiivide osane ettepanek siiski meie oma olema mõistlikum kui teie oma tõhusa eel, eelarvepoliitika kontekstis ja jätkusuutliku eelarvepoliitika kontekstis ja ärgem alahinnakem eh, jätkusuutlikkuse põhimõtet. me ei räägi siin tehnilistest sanktsioonide tekstist, me peame siiski välja selgitama, mis asi on millisena näeb välja homne majanduspoliitika ja kui me ei saa rääkida tõhususest ja, ja järjepidevusest eh, selles küsimuses, siis me ei, siis me ei ole teinud suurt edasiminekut, härra Feijo me võtsime vastu muudatusettepanekuid, mis äh, on nõus sellega, et viidatakse pensionitele küll, aga natuke teistmoodi, sellepärast et ausalt öeldes Euroopa Liidu majanduspoliitika, mis täna ei võta arvesse mitte ühtegi elementi äh, Äh, mis ei võta arvesse seda, et äh, tuleb vastu seisda tuleviku väljakutsetega, ei, ei puuduta investeeri-, haridusinvesteeringuid ei, ja ei räägi nendest prioriteetsetest küsimustest, siis ähm, see ei ole küll väga õige vist, meil peab olema õigus öelda, et äh, pensionisüsteemi reformi tuleb tõsiselt suhtuda rekapitaliseerimise läbi, aga ikkagi me ei räägi sellest. mina tahaksin samuti näha, et pensionisüsteem oleks äh, siiski endiselt ümberjaotav süsteem ja proua Vikifordi raportist veel. ei peaks äh, siin laskuma detailidesse, mis on äh, teistes raportites juba teie raporti kohta kirjas, aga meie jaoks, tööhõivekomisjoni jaoks on teie raport ühes mõttes väga oluline. nimelt, et kui kõik arvavad, et tule-, et, et eurovõlakirjad on kasulikud, siis tuleb vastu võetud strateegiad rakendada. Euroopa Liit on oma strateegia defineerinud, ma ei ole kõigi selle aspektidega nõus küll, kuid see on siiski Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiana välja antud. ja mulle tundub, et enamus sellest tekstist, kui sellega ei ka-, käi kaasas selge investeerimisplaan, siis ilmselt sellest midagi ei tule aga Euroopa on liiga väike ja, ja jõuetu midagi üksi, Euroopa riigid ei jõua üksinda midagi ära teha. aga kui meil ei ole konkreetset investeerimisplaani, siis me ei jõua mitte kuhugi. ja see on asi, millest me kindlasti peame eh, ka teie raportis rääkima. on palju küsimusi, kus äh, Äh, raportöörid ise ilmselt loevad seda, mida tööhõive ja sotsiaalkomisjon arvas, aga ausalt öeldes te olete juba need kompromissid äh, paika pannud ja nüüd hakatakse siis rääkima igasugustest irenditest, eranditest äh, ja väljajätmistest, aga te absoluutselt ei võta arvesse, et on üks teie teine suur valdkond, mida te täiesti ignoreerite. ja nüüd euro, Euroopa poolaasta küsimus veel komisjon on otsustanud, et on väga oluline, et Euroopa poolaasta kohta me omaalgatusliku raporti koostaksime, te olete võtnud endale selle vastutuse kanda ja nagu ma aru saan, Põhiseaduskomisjon ja eelarvekomisjon kindlasti ka tööhõivekomisjon tahaks esitada arvamused. mul oleks väga hea meel selle üle, aga ma ei saa olla raportöör Euroopa poolaasta osas. et ja ja annaksin lihtsalt oma templi sellele, mis on ära otsustatud kusagil mujal. mina nõuaksin seda, et me loeksime siiski, mis on nendes kuues tekstis kirjas ja et need ka kajastuksid Euroopa poolaasta raportis ja tuleb mõistlikult läheneda sellele, mina ei ole mitte kellegi ori ja institutsioonide huvides on ometigi see, et meil oleks koherentne tekst ja sidus sellega, mida on öelnud teised institutsioonid ja Euroopa Parlament peab kogu selles protsessis olema kaasatud, sellepärast et praegu teavad kõik seda, et see on kas komisjon või nõukogu, nemad arvavad, et mida vähem Euroopat selles asjas on, seda parem. Äh, eksperdid, äh, sõltumatud eksperdid kaasatakse komisjoni poolt, aga see ei ole õige tee. suur tänu, Pervanš. ma võin teile kinnitada, et algusest peale on äh, proua Wortmann-Kooli ja raportööride seisukoht olnud, et eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia poolaasta ja Europakt teemad, kõik tulevad sellesse pakti sisse. Silvi Kula, ma saan aru, et sa soovid sõna, kuid Olle Ludvigson ja Sven Kiigold veel soovivad sõna. aga täitsa lühidalt, on sul mingi täpsustus? jah, tegelikult teabeks. me oleme andnud väga palju selleks, et parlament oleks ära kuulatud, me oleme kohtunud härra Rompauga, ka eelmisel nädalal oli ta ka ju parlamendis ja me tõesti oleme pühendunud kõikide raportööridega, et parlamendi hääl oleks kuulda. see ei tähenda seda, et me ei peaks teiega tegema koostööd selle poolaasta osas, aga see on infoks siis nendele inimestele, kes seda võib-olla nii täpselt ei tea. proua Peeres, kui me tahame olema järjepidevad, siis see tähendab seda, et me ei tohi lubada seda, et Euroopa poolaasta sellest paktist välja jääb, see on minu seisukoht proua esinaine? me oleme esimesest arvamuste vahetusest peale sellest ju rääkinud, proua Wortmann Kool on algusest peale öelnud äh, nii, et see nii see on. Olle ja Sven võib-olla saavad ka veel sõna ja siis te saate võib-olla äh, võimaluse ka vastata. härra Ludvigson, palun. suur tänu, härra, proua esinaine. on terve rida punkte, mida ma tahaksin tõstatada, rääkides järelevalvesüsteemist ja makromajanduslikust äh, tasakaalustamatusest. minu meelest äh, peaks olema see süsteem äh, ka piisavalt nüansirikas, sellepärast et kahetsusväärne oleks see, kui tulemuseks on süsteem, mis Euroopa poolt sekkumise väga kohmakaks teeb. mis puudutab aga palkasid ja palgapoliitikat, siis praegu on Euroopa Liidu tasandilt minu meelest liiga palju sekkumist. see on kindlasti eesmärgile vastutöötav mida, mida, ei ole ühtegi argumenti, mis, mis näitaks, et Euroopa Liidu ülene juhtimine oleks para-, parem kui kollektiivläbirääkimised. ajalugu on näidanud seda, et kollektiivläbirääkimised on märksa tõhusam viis tõhusaks palgapoliitikaks kui riigi sekkumine. tugev kollektiivne läbirääkimine mille sõltumatud osapooled on öö, oma allkirjaga kinnitanud, tagab kindlasti palju jätkusuutlikuma arengu kollektiivsed läbirääkimised äh, tagavad ka selle, et on õiglasemalt ressursid jaotatud ning annab suurema legitiimsuse palgapoliitikatele kohalikul tasandil. ja sellepärast on komisjoni ettepanek äh, makromajanduslike tasakaalustamatuste osas äh, seda on väärt parandada kolmandas küs-, kolmes punktis, kõigepealt tuleks arvestada riiklikke mudeleid ei ole mõtet lahti lammutada struktuure, mis äh, väga hästi toimivad. teiseks, äh, kindlasti ei tohiks suruda liikmesriikide valitsusi sekkuma kollektiivläbirääkimistesse. valitsusel peab olema alati õigus äh, pidada kinni kollektiivläbirääkijate vabadustest ja kolmandaks tuleb kindlasti äh, tööturu osapoolte panus ka arvesse võtta, sellepärast et ilma nendepoolsete seisukohtadega, seisukohtadeta ei saa me rääkida korralikust ettepanekust. me peame tagama selle, et neid, neid tõesti võetakse kuulda. suur tänu ja nüüd Sven Kiigold, arvestades seda, et Philip Lambert tegelikult sinu aja juba ära kulutas teen väga lühidalt ja suur tänu selle hoiatuse eest, mul on kaks märkust tegelikult ainult. üks äh, lühidalt vastamaks minu suurele sõbrale Lianile. see, et äh, Saksamaa läheb üle taastuvale energiale, saab rahastust erasektorist, me teame seda, miks see nii on ja teiseks mina ei arva seda, et äh, riiklik äh, tuumaenergiajaam äh, oleks parem kui erakätes olev tuumajaam, nii et äh, tuleb ikkagi teha tõsiseltvõetavaid otsuseid. ja sellel paketil ei ole mitte midagi pistmist tuumaenergialt taastuvenergiatele üleminekuga. aga nüüd asjast täpsemalt. me peaksime komisjonis hetkeks pidama mõttepausi selleks, et hinnata üheskoos kogu selle paketi mõju, kõikide nende ettepanekute mõju, sealhulgas siis Europakti mõju ja, ja kuue ettepaneku mõju ning Euroopa stabiilsusmehhanismi mõju. kui me see, seda ülevaadet ei ürita saada, siis on kõigepealt äh, ilmselt võimatu teineteise miinimumnõudmiseid mõista ja teiseks on raske ka mõista, mis see mõju lõppkokkuvõttes on. ja olen täiesti nõus sellega, mida ütles Udo Pullmann. on nimelt äh, suur oht, et me räägime natukene siit ja natuke sealt, aga unustame selle ära, et äh, lõppkokkuvõttes ilmselt võib äh, kogu see kupatus viia meid katastroofini. see on vastutus, mida meie üksikult kanda ei saa me ei saa pärast neid hääletusi öelda, et meil läks jälle nagu luhta see asi. juba teist korda. ja minu meelest me peaksime kas siis koordinaatoritega või, või ma ei tea, kuidas, mõtlema natukene sellele, et kuidas nende erinevate osade loogika hakkab kokku jooksma. ja Corin sellest ka rääkis mõni nendest asjadest oleks ka lihtsamini selgitatav, kui me oleksime selle läbi mõelnud ja läbi rääkinud täna hommikul me ju rääkisime sellest, et võib-olla mõnede küsimuste puhul meie seisukohad ja mured on, on äh, ühtsed, kuid nendest ei peaks võib-olla rääkima selles konkreetses kontekstis. on neid, kes arvavad, et kui me seda kõike ei tee selle kuue paketi raamis, raames, siis kogu see teema kaob üldse areenilt. nii et võib-olla me peaksime võtma astuma tõesti sammu tagasi, vaatama tervikpilti, see on kindlasti mõistlik minu meelest ja me peaksime selle aja leidma komisjonini ja ma olen täiesti veendunud, et kui me selle aja siis leiame, siis saaliga koguneb piisavalt rahvast. suur tänu! minul oleks öelda nii mõndagi, aga ma loobun oma kõneajast selleks, et raportööril oleks võimalus vastata. ütleksin võib-olla ainult nii palju, et väga paljudest äh, sisulistest küsimustest, millele vihjatakse minu ja teiste raport- ja teiste muudatusettepanekutes, aitavad ilmselt koondada need suhteliselt kergesti. kõigepealt Corin well,. Like the... suur tänu, tahaksin tänada kõigi kolleege, kes äh, kommenteerisid seda ennetavate meetmete osa stabiilsuspaktist äh, meetmed paketist ja ma olen veendunud, et selles osas me jõuame ühise lähenemiseni. mul on väga kahju, et te lahkute, sellepärast et ma tõesti tahtsin kommenteerida ka laiemat raamistikku meie praegustele pingitustele. Udo Pullmann ega rääkides äh, jõudsime me järeldusele, et me ei ole mitte ainult äh, politoloogid äh, mõlemad, vaid me tahaksime mõlemad näha selles paketis, paketis ka nutikat lähenemist, me ei tahaks mitte ainult nutikat stabiilsuse kasvupakti, kus oleksid selged reeglid ja piisav maja, paindlikkus, vaid midagi enamat, ütlesin seda ka oma kolleegidele, Gunnar Hökmerile ja, Hökmarkile ja Kristmarkile, meil on majandus- ja rahaliit ja kui me tahame kriisist kriisist õppida, siis peaksime tõdema, et ühe jala, ühel jalal kõndida ei saa. me ei saa mitte ainult sellel rahajalal hüpelda, meil on vaja nutikat tervikpaketti selleks, et edasi liikuda. ja Sven, sa ütlesid, et meil on vaja mõttepausi, kuid äh, meie siin parlamendis peame ennekõike olema liidri rollis äh, siin parlamendis. Äh, küsimused on muutumas segaseks, ühelt poolt on meil stabiilsusprogramm, siis meil on äh, makromajanduslik järelevalve, kohanemise pakett, liikmesriikide reformikavad Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas ja nüüd on meil uued indikaator, nõndanimetatud Europakti uued indikaatorid, mis osalt kattuvad makromajandusliku järelevalvepaketiga, osalt kattuvad äh, stabiilsus- ja kasvupaketiga, osalt äh, liikmesriikide reformikavadega. ja ma tahaksin rõhutada, et meie ja mina raportöörina tahame saavutada järe, jätkusuutlikku äh, eelarve rahastamist, riigi rahastamist ja jätkusuutlikku majanduskasvu. mina püüan leida kuldset keskteed ja praegu tekib see oht, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia muutub teiseseks strateegiaks ja nagu Lissabon strateegia, jääb tähelepanu alt kõrvale, sellepärast et äh, riigipead keskenduvad nendesse, nendele uutele indikaatoritele. proua Peres, ma tean, et teil on väga kiire äh, tööhõive komisjonis, aga palun vaadake läbi äh, selle paketi muudatusettepanekud. Te puudutasite erinevaid teemasid, mida on hõlmatud muudatusettepanekutega Euroopa semestri tekste, mille esitasin, mille kohta esitasin ettepaneku mina, mul on väga hea meel, et teie selle oma raportisse sisse viisite ja seda seda sõnastust kordasite. ma arvan, et me ei peaks äh, aga nõudma endale au selle suunavaliku eest, vaid äh, ma arvan, et me peaksime mitte keskenduma ainult semestrile, aga reformiplaanidele ja täna hommikul kutsusin ma üles komisjoni meiega koos mõtlema ja aitama meil välja tooda, töötada nutikat äh, paketti nii et meil ei ole mingisuguseid äh, koletisi kuskil väljaspool, vaid äh, meil on oma pakett. Äh, kas komisjon esitab selle paketi või teeme meie seda ise? meie, me teeme seda ise, kui seda vaja on, sellepärast et meie tahame, et meie lähenemine üldiselt oleks arukas. ja kui me tahame saavutada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke, siis parlament oma resolutsioonis paar kuud tagasi kinnitas et selleks, et strateegia eesmärke saavutada, tuleb äh, võtta kohustusi seoses eesmärkidega, selleks on vaja reforme ja nii riigi kui ka erasektori investeeringuid. me oleme kõik ühes paadis ka selles osas ja me peame täpsemalt paika panema, kuidas me kõike seda teeme. seda kavatsen ma ka teha, mõningad muudatusettepanekud on minu meelest problemaatilised, aga üldiselt liigume ühes suunas ja ma arvan, et me liigume õiges suunas. suur tänu ja Viki, ka sina soovisid veel sõna? jah, ma teen väga lühidalt, Prevonš. olen nõus, et me peame keskenduma majanduskasvule ja me peame keskenduma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale, aga see ei sobi äh, raportisse praegusel hetkel, see mehhanism, see eelarvemehhanism, mida sa mainid oma muudatusettepanekutes, sobib paremini Corinni raportisse, mitte minu omasse. meil ei ole kaasotsustamisõigust äh, parlamendina minu raporti osas, nii et äh, me peame siin mõtlema selle üle, mida me küsime, mida me tahame ja ma arvan, et need sõnastused, äh, sinu sõnastused sobiksid paremini Corini raportisse. siis äh, äh, härra Hakno ja ja ma arvan, et me võime rääkida nendest küsimustest. ma ei ole eriarvamusel direktiiv nõukogu poolt vastu võetud ja see, ja sina oled kustutanud näiteks ära äh, läbipaistvuse nõude. nõukogu on leppinud äh, kokku, et äh, ollakse läbi, minu meelest väga tore, mida rohkem informatsiooni inimestele antakse selle kohta, kuhu rahad lähevad ja kas tegemist on bilansiväliste või bilansisiseste artiklitega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi Äh, nii et äh, läbipaistvuse kõrvaldamine on mulle küll igal juhul vastumeelt, võib-olla ma sain valesti aru sinu lähenemisest, aga Elisa. suur tänu! ma pöörduksin tagasi mõningate kolleegide avalduste juurde. me peame seda paketti analüüsima ja vaatama, kuidas see pakett on vastuseks meie tänastele probleemidele. Need kolleegid, kes tahavad piirduda ainult tänase stabiilsuse kasvupaktiga, ütleksin ma, et äh, leppige asjaoluga, et see pakett ei toiminud ja just nimelt sellepärast me tahame seda olukorda parandada. see äh, stabiilsuse kasvupakt on üks osa vastusest, kuid äh, stabiilsuse kasvupakt äh, ei suuda kõiki asju hõlmata. eesmärgid kolm protsenti, kuuskümmend protsenti olid juba paketis olemas, kolmeprotsendiline majanduskasvu määr ja inflatsioonimäär, mis jääb kahe protsendi piiresse seda see pakett ju tähendas. ja kui me püüame neid äh, näitajaid äh, rakendada ja kõike nendest äh, näitajatest lähtudes korraldada, siis me ei suuda olukorda kontrollida. meie probleemiks on antitsükliline suutlikkus ja muutused ja Eurotsooni kriisiolukord, kriisiolukorrast taastumise instrumentid ja erinevad äh, eurod, eurotsooni äh, trendid, äh, mis tekitavad lõhesid. ja me, kui me tahame kodanikele öelda, et meie lahendus probleemile on sanktsioonid ja äh, rangemad kriteeriumid, siis minu meelest meie pingutuste, tänaste pingutuste lisandväärtuseks on selgem arusaam sellest, kuidas muuta Euroopa Liitu tugevamaks, stabiilsemaks ja äh, meie kodanike äh, elusid arvestavaks ja ühesõnaga konvergents, majanduskasv, nendes küsimustes on meil vaja paika panna ka täpne sisu, muidu me laseme praegu võimalusel käest minna. üks kahekümnendik küsiti siin miks, miks üks koma viis protsenti defitsiidi vähendamist igal aastal, kuidas kõiki neid asju ühendada. ma arvan, et me peame tõdema, et tegemist on keeruliste probleemidega ja mida usaldusväärsem ja mida äh, tehniliselt tugevam meie süsteem on, äh, seda väiksem on vigade oht ja, ja, ja kui äh, reeglid on liiga karmid, siis keegi nendest reeglitest kinni ei pea või kinni peavad ainult üksikud ja teised lihtsalt ignoreerivad neid. nii et see on meie väljakutse kas keegi raportööridest soovib veel sõna? tõlge on meie kasutuses veel neli minutit, Silvi, palun. jah, äh, tahtsin öelda ainult, et äh, et me oleme siin äh, nagu sümfoonias, kus muusikuid pole palju ja selleks, et sümfoonia kostaks harmooniline, tuleb meil seda rohkem pingutada. suur tänu, lõpetasime õigel ajal ja jätkame siis tööd järgmine kord.